tere hommikust, alustagem kohe aruteludega. kell on üheksa null null, seda nimetatakse distsipliiniks ja tõesti oleks ime, kui kõik nüüd ka õigel ajal kohal oleks tahan teile teada anda, et soome keelde meil täna tõlget ei ole, mul on väga kahju kõigi nende pärast, kes nüüd täna soome keelt kuulata tahtsid. Läheme nüüd kohe päevakorrapunkti number viis juurde, ütleb proua esimees ja parandab ennast ning ütleb, et hoopis seitsme juurde. mis puudutab hääletust, tegemist on kolleeg Vooni arvamusraportiga, see puudutab siis noorte ja tööhõive algatust, kas raportöör soovib sõna saada? ei, siis palun otsige välja oma hääletuskaardid, alustame muudatusettepanekuga nagu üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt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 vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu. koos suulise muudatusettepanekuga, kolmteist koos suulise muudatusettepanekuga, keegi pole vastu, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, kõik tervikuna muudetud kujul, siis hääletus algas. kõik, kes saalis on, võivad ka hääletada. hästi, hääletus on läbi õnnitleme raportööri, kaksteist poolthäält, üks vastu. kolleeg Pideral ei ole kaasas hääletuskaarte, aga pole hullu, loeme hääle juurde. edasi. päevakorrapunkt number kaheksa, oleks väga tore, kui volinik ka kohal oleks. kas keegi võiks vaadata, kas ukse taga on kedagi? No. Genau. Genau. Jedenfalls möchte ich Sie herzlich das ma tervitan siin härra Miljonist, kes on vastutav liige Kontrollikojast, raportöör pidavat ka kohe siia jõudma. härra volinik tuleb ka kindlasti, aga ausalt tõesti, inimesed ootavad siin ja ootamise aeg on kõik eluaeg, mis kaotsi läheb. nii et alustame kohe, kui volinik on kohal ja on ka võimeline sõna võtma. Neem je maar een koffietje dan. Ja, ja. Je bent te laat. Ja? Te laat. Ja. Genau, der Herr Generaldirektor, genau, ist auch da. Ja.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 Stress soll ja auch gesund sein, von daher. noh, stress pidi tervislik olema, nii et pole vist hullu. Tut mir leid, also <clears throat> ja, it's, it's as, er, as every day, but we noh, nagu iga päev, aga me teadsime seda ju ette ja kõik peaksid seda ette teadma. Pole siin midagi uut ilma peal. no I am uh, apologies dear colleagues but I am fed up with always waiting on tõesti, kolleegid, vabandan, aga mul on tõesti kõrini, kui ma pean kogu aeg ootama kolleegide tagant ja sellepärast äh, me tõesti hindame seda, et kontrollikoda, millel oli kõige pikem tee siia tulla, on juba kohal. jah, hurraa, Mr Commissioner Beckham. oi, tere tulemast, härra volinik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 mis puudutab põllumajanduspoliitika eelarvet, tervitan siin vastutavat volinikku härra Foganit ja härra Pleibat, peadirektorit ja härra Föögelit. suur tänu, volinik ja peadirektor, suurepärase iga-aastase aruande kohta, härra Pleiba, see on tõesti suurepärane lugemine, seal leiab tõesti kõike, mida teada vaja, see pole mitte alati nii me tõesti hindame väga seda raportit ja suur tänu, et vastasite ka meie küsimustele ning suur tänu, et olete meiega valmis ka dialoogi pidama. härra volinik, kohe, kui te teate, mida te öelda tahate, võite ka pihta hakata. härra Miljonis, härra Miljonis, ma annaksin kõigepealt teile sõna, me nii kaua ootasime teid. aitäh, proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad minu jaoks on suur au siin esitada Kontrollikoja äh, tööd äh, peatükk kaks äh, kohta, mis puudutas looduslikke ressursse. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta finantsaasta jaoks me ennustasime veamäära kaks koma viis protsenti, siis seda eelarverea loodusvarad kohta üleüldiselt see veamäär on kõrgem kui kaks protsenti, mis on eesmärgiks, aga see on madalam kui eelmise aasta prognoos, milleks oli kaks koma üheksa protsenti. lisaks sellele üleüldisele hinnangule tegime me veel kaks allhinnangut, üks puudutas äh, globaliseerumisega kohanemise fondi, see puudutas turgu ja otsetoetusi ja teine siis äh, äh, maaelu arengut, keskkonda ja kliimaküsimusi me leidsime, et viimases küsimuses oli veamäär suurem, nimelt äh, maaelu arengu, keskkonna, kliima ja kalanduse puhul on veamäär kõrgem kui eesmärk nimelt, äh, nimelt neli koma üheksa protsenti, aga siiski natukene vähem kui eelmisel aastal ennustatu, ehk siis viis koma kolm protsenti. kuueteistkümnel juhul me selgitasime välja, et äh, riiklikel ametivõimudel oli piisavalt informatsiooni selleks, et neid äh, vigu avastada ja kui nad oleksid seda teinud, siis oleks olnud võimalik äh, veamäära vähendada ühe koma viie protsendipunkti võrra. nagu ka eelmistel aastatel investeerimisega seotud projektid tõid endaga kaasa umbes kuuskümmend protsenti veamäärast ja piirkonnaga seotud äh, vead olid umbes kolmandiku puhul äh, siis olemas. see tähendab, et äh, et suurem osa vigadest tekkis sellepärast, et need olid seotud ettevõtetega, millelt osteti teenuseid ja sellega rikuti, rikuti Euroopa Liidu ja riiklikke reegleid näiteks eh, komisjon annab siin infot eh, IT-tehnoloogia kasutamise kohta ja nad peavad hoolitsema siis koos ametivõimudega selle eest, et eh, et viiakse läbi kontrolle kõikide osapoolte toetatud projektide jaoks. nüüd Maaelu ja Põllumajandusfondi turu ja otsetoetuste veamäär oli umbes üks koma seitse protsenti, see on madalam kui eesmärk kaks protsenti ja see tähendab, et võrreldes eelmise aastaga on olukord paranenud, sest siis oli veamäär kaks koma kaks protsenti. põllumajandusfondi äh, makstakse kaks kolmandikku välja sellest viiekümne kaheksast miljardist, mis on ette nähtud peatüki kaks jaoks. me näeme, et et et vähem vigu toimus sellepärast, et talunikud on nõudnud mitteabikõlbulike kulude väljamaksmist ja me näeme, et siin on tekkinud vigu ka sellepärast, et me ei ole alati defineerinud õigesti alalist rohumaad ja see tähendab seda, et kuna me viisisime sisse paindlikuma definitsiooni alalise põl-, rohemaa kohta, siis meil õnnestus ka öö, parandada süsteeme, mis see, neid alasid haldavad. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me esimest korda kontrollisime ka rohestamise makseid ja rohestamise maksed on nüüd uus veaallikas, nimelt seitseteist protsenti vigadest tuli sealt ja põhiliselt äh, äh, tulid need vead siis need ökoloogiliste sihtalade pärast ja peale selle me nägime, et siin on jällegi probleeme ka alalise rohumaa kaitsega põllumajandusmaad võib nimetada alaliseks äh, rohemaaks siis, kui see on olnud kaetud äh, rohuga vähemalt viis järjestikust aastast. mõned liikmesriigid äh, ei kontrollinud automaatselt seda informatsiooni ja teised riigid ei olnud alalist rohemaad usaldusväärselt klassifitseerinud ja sellepärast meie soovitame komisjonile, et infosüsteemides tuleks äh, klassifitseerida need maad õigesti ja infosüsteeme tuleb kaasajastada. me käisime kokku kuuekümne kolmes talus ja, ja me nägime, äh, et nad kõik pidasid kinni äh, teravilja mitmekesistamise kohustamisest. me nägime, et turumeetmete puhul tulid põhilised vead just ülemaksetest ja ja oma iga-aastases äh, aruandes äh, põllumajanduse peadirektoraat ütleb, et ÜPP kulutuste veamäär on kaks koma viis protsenti, mis on kooskõlas meie hinnangutega. ja see number põhineb üleüldisel äh, veamääral, mis on üks koma kaks protsenti, mida on andnud liikmesriigid ja komisjon kasutab siis äh, Äh, komisjon kasutab siin kohandamisvõimalusi vastavalt auditite tulemustele. ja eriaruanne, mis puudustab äh, sertifitseerimisasutusi ja see avaldati ka sellel aastal, siin on uued soovitused just selleks, kuidas saaks komisjon parandada juhiseid aastaks kaks tuhat kaheksateist ja edaspidi. peale selle me nägime, et ÜPP öö, äh, ka on probleeme. tegemist oli esimese rohestamise aastaga ja me kasutasime siin seda võimalust, et viisime sisse uued talupidamispraktikad, me käisime kokku saja üheksakümne seitsmes talus kohapeal ja me nägime et, et üksteist protsenti pidid oma öö, viljade mitmekesisust suurendama ja kolmkümmend kaks protsenti pidid öö, ökoloogilisi sihtalasid suurendama ja kokku puudutas see kolmkümmend viis prot-, kolme koma viit protsenti põllumajanduslikku maad. ja järgnevatel nädalal soovime me avaldada ka uue aruande, eriaruande siis esimese rohestamise aasta kohta. viimase kolme aasta jooksul kontrollisime äh, ka Äh, ülekanded, mis puudutasid põllumajanduslikku arengut. üheksakümmend viis protsenti lõpule viidud projektidest äh, olid läbi viidud nagu planeeritud, kuid äh, umbes kolmandiku puhul ei olnud piisavalt tõendeid selle kohta, et kulutused olid äh, tõesti mõistlikud ja lihtsustatud äh, kulude menetlus tegelikult äh, aitab äh, liiga suurte hindade riski vähendada ja ka selle kohta soovime me kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal eriaruande avaldada. ja sellel aastal me keskendume teatud valdkondadele, kus meil tuleb teha edusamme, aga see kõik näitab, et meil on võimalik aja jooksul ka edusamme teha ja aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu teile ka selle peatüki esitlemise eest, siin oli nii uusi kui vanu uudiseid meie jaoks, härra volinik, teil on nüüd sõna. suur aitäh teile, esimees! parlamendiliikmed, lugupeetud kontrollikoja liikmed, suur aitäh teile kutse eest äh, tulla siia, et äh, rääkida ÜPP toimevõimest ja tulemustest äh, Äh, selle aastane kontroll on näidanud, et ÜPP äh, äh, toob endiselt lisandväärtust, kuigi kulude kasutamine on ebaühtlane või vahendite kasutamine on ebaühtlane. üldjoontes olen ma siiski ähm, tulemustega rahul, veamäär on kaks koma viis protsenti, see on väga julgustav. otsemaksed ning turumeetmed, seotud kulud on äh, aktsepteeritavad eh, ning eh, kvalifitseeritud arvamus eh, kohtust oli PP kohta positiivne. kuigi liikmes, liikmesriigid ja komisjon on teinud väga tublit tööd teinud ning tänu sellele on tulemus ka ähm, positiivne aast-, kahe tuhande kuueteistkümnendas aasta oli esimene aasta, kus kasutati kahe tuhande kahekümnenda aasta printsiipe. komisjonis me tegime, teeme endiselt jõupingutusi, et probleemidele lahenduse leida, süsteemseid lahendusi leida. ning üritame paika panna ka juhtimis- ja haldussüsteemid. näiteks äh, äh alaliste rohem äh, maade eh, olemasolu ei ole enam esmane problemaatika, näiteks rohumaad eh, kasutusküsimus, mis toodi sisse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning eh, praegune olukord on seotud piirkondade õigemini otsemaksetega äh, Eh, kuid eh, oleme suutnud väga palju eh, suurendada tõhusust, loomulikult see tõhusus on, on, selle jätkamine on oluline, peame jääma oma eesmärkide juurde, selle asemel, et uusi eesmärke luua. peame tegema kõik selleks, et, et raha kasutataks eesmärgipõhiselt ning äh, praegusel hetkel on äh, meil ÜPP reform käsil ning äh, äh, näiteks uued meetmed nagu rohestamine on praegu toimuvad ning praegusel hetkel neliteist protsenti haritavast maast on võetud kasutusele ökoloogilistel eesmärkidel ning selle eesmärgiks on äh, kaks tuhat kuusteist kasutati üheksakümmend seitse protsenti ähm, maast eesmärgipõhiselt, praegusel hetkel äh, kakskümmend protsenti abidest on makstud, see on umbes kakskümmend miljardit eurot vastuvõtuvõime eh, on olnud üheksakümmend üheksa koma üks protsenti ning tulemuseks eh, on see, et eh, praegune hindamisprotsess on lõppjärgus, tulemused esitatakse teile nii ruttu, kui see valmis saavad. kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist olid väga keerulised aastad liha- ja piimasektoris. komisjon toetas eriti raskustes olevat piimandussektorit ning äh, komisjoni tegevuse tulemusena oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juba äh, taastumismärke selgelt näha. Äh, hinnad muutusid ka tootjatele sõbralikumaks ning kuid sellest praegusel hetkel ei piisa, meil on vaja garanteerida sektori jaoks jätkusuutlik tulevik, tulevik. ning peame tegema kõik selleks, et ka turu, et ka tootjate taluvusvõime turumuutuste suhtes muutub paremaks. pöördudes majanduskasvu ja töökohtade küsimuse juurde, siis jätkus jätkusuutlik kasv tähendab innovatsioone ja noorte inimeste palkamist ning kliimamuutuse vastu võitlust, tegemist on sektoriga, mis äh, vajab äh, turusurve eest teatud kaitset. otsemaksed peaks äh, garanteerima põhisissetuleku põllumeestele ja see peaks tähendama tõelisi põllumehi, mitte lihtsalt maaomanikke neil on vaja mitmesuguseid sätteid maksete jaotamiseks, see tähendab, et tegutsevad taluniku, talu või põllumehe klauslid ning eh, see kõik on seotud kahe tuhande kahekümnenda aasta õigusraamistikuga. praegusel rahastusperioodil loodetakse põllumajanduse maailma arengufond peaks looma tuhandeid uusi töögikohti ning mitmekesistama töökohtadi, töö, töökohti tööturul ning äh, kõik need arengud on mõeldud selleks, et noori meelitada põllumajandussektorisse äh, ning muuta maa, põllu, ka maaelu dünaamilisemaks. jätkusuutlik areng tähendab ka, läheb ka, tähendab ka seda, et loodusvarade eh, kasutamine peab olema jätkusuutlik ning selles osas on tehtud eh, näiteks, eh, näiteks loodusvarade säilitamist ja selles osas on samuti tehtud edusamme. ning kavatseme kontrollida ka seda, kuidas selle fondi tegevus mõjutab keskkonna ja looduskaitset ja üritame saada eh, selle kohta esmaseid tulemusi järgmise aasta alguses. Euroopa põllumajandus eh, peab olema mitte ainult jätkusuutlik ja roheline, vaid ka konkurentsivõimeline. Euroopa põllumajandussektor toimib maailma hindadega kooskõlas. Eh, näen, et eksport kasvab ja seda rekordilise saja kolmekümne miljardi euroni eelmisel aastal Eh, seda, see on ta rohkem kui Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Šveits. Eh, samas olime ka suurimad toidu importijad ning seda kolm koma nelja miljardi eest kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, nii et Euroopa Liit on arenguriikide jaoks vastutustundlik kaubanduspartner ning teeme eh, tegele- tege,, tege-, teeme koostööd Aafrika partneritega, kus on vastutustundlik sektor ning äh, meie äh, äh, turg on stabiilne ja avatud äh, importkaupadele. teeme kõik selleks, et arendada Aafrika põllumajandust, toetades teadusuuringuid, innovatsiooni, standardikaitset ja muud sellist. paljudel, paljudel vaesematel riikidel on vaja näiteks, näiteks meie tooteid nagu piima. me ei pea enam muretsema äh, Äh, muretsema ähm, äh, hindade pärast, kuid see on äh, selline aspekt, mida ei saa garanteeritult võtta. Euroopal on vaja jätkusuutlikku põllumajandust, et garanteerida tarneahelat ja seda ka kvaliteetselt. meil on vaja tasakaalustatud lähenemist ja see on oluline ka selleks, et oma eesmärke täita, meil on vaja tulevikku suunatud poliitikat, meil on vaja äh, toimivaid taristuid, et selline poliitika äh, oleks äh, toimiv ja meil on vaja kasutada oma eelarvet kõige mõistlikumalt, mul on hea meel selle üle, et oleme seni hästi hakkama saanud, lugesin Kontrollikoja raportit ja see kinnitab mulle, et ÜPP, ÜPP toimib lootuste hästi ning enamus äh, liikmesriikidest suudab, äh, on üles ehitanud äh, toimiva haldusstruktuuri, keskendume nüüd tulevikule ja tulemuslikkusele, tahaksin teid kõiki tänada ja kinnitada, et kõik poliiti-, tulevikupoliitikad võtavad aluseks ÜPP toimuvaid, toimivaid aluseid. suur aitäh teile! ja vielen Dank, Herr Kommissar, ich möchte in der Sache suur tänu, härra volinik, mina tahaksin äh, võtta sõna teemal, mis on meie äh, komisjonile oluline. Te ei rääkinud maailma arengust. ja jääb äh, selline mulje, et mm, et tingimata ei võeta meie komisjoni väga tõsiselt ja see jäetakse mitte kõige vastutavamad äh, isikud. Äh, nii et äh, mis puudutab seda eriaruanne, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eriaruanne maaelu arengust, siis selle, arutelud selle üle me katkestasime just sellise juhtumise tõttu ja nüüd täna me hea meelega sellega jätkaksime nende aruteludega, aga nüüd annan sõna raportile härra Tellerile. suur tänu äh, Lenin Kõõgenile, suur tänu kontrolli äh, kojale aruande eest. nagu tavaliselt on see meie jaoks oluliseks aluseks meie raporti koostamisel eelarve täitmisel heakskiidu andmise kohta. suur tänu Poli Hoganile ja äh, tema töötajatele aastaaruande eest ning ka põhjalike vastuste eest meie enam kui neljakümnele kirjalikule küsimusele põllumajandus on alati tähelepanu keskpunktis, kui me räägime eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ja see on ka selge, et kui kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest kasutatakse just põllumajandustoetusteks, siis on see tõepoolest väga oluline valdkond, mis väärib meie tähelepanu. me ei tohiks aga piirduda ainult arvude ja andmetega, vaid oluline on anda hinnang ka sellele, kas me suudame saavutada eesmärke, mille oleme sõnastanud ÜPP-s. ja tuleb küsida ka seda, et milline on ÜPP lisandväärtus, võttes arvesse kasutatavaid vahendeid. ja ütlen seda ka mõeldes mitmeaastase finantsraamistiku tulevikule, see arutelu seisab meil veel ees ning loomulikult avaldab see mõju ka tulevasele vahendite jaotusele. ning seejuures on muidugi oluliseks aspektiks ka ühe suure olulise doonorriigi lahkumine Euroopa Liidust Need äh, probleemid, mis on äh, tekkinud äh, nende andmete ja summadega, mida me näeme, need on seotud keerukate reeglitega, näiteks rohestamise puhul on seda näha. on oodata eriaruannet ja ootame seda suure põnevusega. komisjoni iga-aastane tegevusaruanne, aruandes on öeldud, et esimeses sambas on veamäär surenud aga vähesel määral ühe koma kaheksalt protsendilt üks, ühe koma üheksa ühele koma üheksale protsendile ja veel mõnele kümnendikule sajandikule. ja on tõepoolest väga tähelepanuväärne, et siin on nii täpselt see välja arvutatud. maailma arengu juures on siis toimunud stabiliseerumine nelja protsendi juures. jätkuvalt on see veamäär küll märkimisväärne ja veamäära parandamise meetmed oleks vajalikud, seejuures tuleb aga silmas pidada, et meil tuleb tegeleda väga paljude erinevate osapooltega liikmesriikides. ma ei tea, kas on võimalik seda veamäära veelgi langetada, ootan seda huviga, aga minu meelest neli protsenti on juba päris hea arv ning turumeetmete äh, puhul on siis äh, langenud see äh, määr kahe koma kaheksakümne viie protsendini maaelu arengu puhul on siis neli koma üheksa protsenti väike paranemine, esimese samba puhul on see isegi allpool seda äh, määra, mis on paika pandud äh, võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga, on sel kord paranenud ja ma arvan, mul on see kaks koma viis protsenti kontrollikoja kui komisjoni äh, puhul mm, see on küll tähelepanuväärne, et, et siin on kumbki institutsioon jõudnud samale tulemusele, igal juhul ma arvan, et me oleme õigel teel viimastel aastatel ja need arvud räägivad enda eest. mida saame õppida neist arvudest? mitu korda on juba mainitud rohestamist, volinik, teie ütlesite, või siis äh, kolleegid komisjoni, komisjonist on äh, väga palju küsimusi esitanud selle kohta, ka Kontrollikoja andmed on väga huvipakkuvad ja ma ootan huviga seda eriaruannet rohestamise kohta. Äh, ning Kontrollikoja komisjoni järeldused kattuvad siin rohestamist, tuleks etendada ühest küljest standardmeetmete puhul nagu mm, siis äh, Äh, keskkonna ja kliimameetmed äh, ja äh, see paraku on paljudele osalistele kohapeal liikmesriikides üle jõu käiv. see niinimetatud vana süsteem vastavuse hindamise süsteem on jätkuvalt paigas ja meil on nüüd kolm erinevat süsteemi erinevate haldamis- haldusinstrumentidega, nii et see kindlasti ei vasta lihtsustamise eesmärgile, nii et lihtsustamine on küsimus, mis on väga oluline ka Euroopa põllumajanduspoliitikas ja on jätkuvalt aktuaalne. ma tahaksin veel rääkida rohestamise lisandväärtusest äh, dokument, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töödokumendis on äh, selle kohta öeldud inglise keeles, et äh, talunikud äh, peaksid need põllumajandus, põllumajanduskultuuri viljakal maal ühe protsendi võrra muutma, et mitmekesistamise eesmärgiga, eesmärgi saavutada ja kuna suurem osa viljakamaade Euroopa Liidus äh, on selline, mille puhul tuleb kohaldada mitmekesistamise kohustust, siis see äh, peegeldab äh, äh, olukorda talunike kes vastavad nõuetele ning tegelikult eesmärgid või tegelikult tulemused sõltuvad liikmesriigi talunike koostööst, mõned talunikud ökoloogiliste äh, Äh, ökoloogilistel äh, fookusaladel ähm, siis ka püüavad vähendada pestitsiidide kasutamist. Äh, ning ka selles küsimuses ootame huviga Kontrollikoja eriaruannet. kontrollikoja ja komisjoni järeldused katvad selles mõttes, et mitmekesistamine ei ole oluliselt muudatusi toonud külastatud taludes ning see tekitab muret rahastamise puhul, et võib-olla esimeses sambas ei ole probleem mitte ähm, nõuetele vastavusega, vaid tulemuslikkusega. me tahame nüüd ju lähtuda eelkõige tulemustest, sest et äh, äh me oleme nõudele vastavuse puhul juba saavutanud häid eesmärke. Junckeri kava paraku ei ole soovitud ähm, tulemusi toonud, ma kardan, et äh, rohestamise puhul võivad asja minna halvemaks, kui me midagi otsustavat ette võtta. kui nüüd rääkida liikmesriigide andmetest, siis volinik, nagu nägite meie kirjalikes küsimustes, siis meie komisjoni liikmed on jätkuvalt mures liikmesriikide saadud andmete kvaliteedi ja täielikkuse üle. kakssada viiskümmend äh, niinimetatud top-up'i on äh, ette äh, nähtud kolmkümmend üheksa maaelu arengu puhul, aga suurem osa neist kohandustest äh, ei ületanud ühte protsenti. mis puudutab võtmeindikaatoreid ja põllumajanduspoliitika vahendite õiglast jaotamist, siis meie eelmises raportis me juba ütlesime, et tegelikult ei ole jätkusuutlik see et, et nelikümmend viis protsenti põllumajandusettevõtetest äh, Euroopa Liidus äh, Ehm, siis on äh, äh, äh, ehm, teenivad tegelikult ehm, suhteliselt vähe ja vahendeid jagatakse ainult kahekümne protsendile, nii et siin on pigem ebaõiglane see jaotus, et just need, kes teenivad vähem, just väiketalunikud äh,, kes vaevu tulevad ots-, otsaga kokku, enamasti ei saa taotlusi. ja seda enam, kui me loeme aasta tegevusaruandest, et enamik otsesaaetest saab vähem kui kakssada viiskümmend eurot, mis on neli protsenti otsetoetust, nii et olukord ei ole ilmselgelt paranenud, me oleme muidugi teadlikud, et ühe aastaga ei ole võimalik probleemi lahendada, kuid siiski ma arvan, et võime küsida, miks ei ole komisjon nõukogus algatanud ja äh, edasi viinud arutelu ja mis on plaanis tulevikus teha, et ähm, selle probleemiga toime tulla. seda enam, et üha rohkem kutsutakse üles selleks, sellele, et jaotada äh, põllumajanduspoliitika äh, vahendeid teisiti. kui vaadata seda olukorda Saksamaa perspektiivis, siis me näeme, et toimub ähm, väga suures mahus omanike vahetumid, investorid äh, ostavad kokku põllumaad ja metsa või nad äh, ostavad ka põllumajandusettevõtete osakuid, nii et tundub, et põllumajandus ja ka metsamajandus äh, on investorite jaoks kasumlik investeerimisvõimalus. nõudlust selle järele on ja mm, see võib ähm, edendada põllumajanduse tööstuslikumaks muutumiseks. see, mida ei saavutatud ähm, Ida-Saksa demokraatlikus vabariigis, see on äh, nüüd äh, juhtumas. no ma ei ole kindel, kas see on meie tulevikutee, et kui sõita maapiirkondades, siis kilomeetrite kaupa Äh, on paremal ja vasakul kasvamas mais äh, biogaasi jaoks, aga mulle tundub, et just seda teed me läheme ja see ei ole see, mida me tegelikult soovime. Omnibussi määruses on komisjon teinud ettepaneku laiendada aktiivse põllumajandusettevõtja mõistet, see on ka näiteks Brandenburgi talunike äh, ühingu mm, ettepanek, et sellega hõlmatakse just need põllumajandusettevõtjad, kes äh, koha peal elavad ja ei juhtuks seda, et, et talu, äh, taludeks, põllumajandusettevõteteks peetakse selliseid nimetuid ettevõtteid, äh, mida omavad investorid ja nemad siis saaksid põllumajandustoetusi. nii et siin tuleks teistmoodi defineerida talunikud, põllumajandusettevõtted. ja toetusi saaksid eelkõige need, kes kohapeal ise tööd teevad ja edendavad traditsioonilist põllumajandust. siis on komisjon teinud ka ettepaneku ähm, ähm, toetust andmiseks noortalunikele tingimuste täitmisel äh, jah, püsirohumaad on olulised, aga kas äh, komisjoni meelest on äh, tõepoolest mõistlik seda toetusskeemi laiendada kõikvõimalikele, kõikvõimaliku põllumaale? kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kuusteist ähm, mm, avati üks äh, Tšehhi raha, rahastamise, see tekitab ka küsimusi äh, Äh, kuna mina olen ka läbituskomitee liige, siis ma tahaksin teada, kas põllumajandustoodete eksport Euroopa Liidus kolmandate riikide turgudele, et selle mahu suuremine, kas see võib viia selleni, et kohalikud turud kolmanda maailma riikides, arengumaades äh, hävivad, sest et äh, me ekspordime mm, subsideeritud tooteid, millega arengumaade kohalikud tooted ei suuda võistelda. ma tean, et muidugi ei ole otse äh, toetusi ekspordile, kuid need tooted ise on toodetud avaliku raha toel. Need põllumajandusettevõtteid on subsideeritud. ning me teame ka, et Venemaa turu äralangemine on muutunud olukorra põllumajandusettevõtete jaoks keerulisemaks, sest nad ei saa enam müüa oma tooteid, kuid samas on ekspordikvoodid igal aastal suurenenud ja peale selle on leidnud ka teisi viise, kuidas tolliliidu kaudu kolmandate riikidega äh, müüa siiski neid tooteid ka Venemaale. Äh, kõrged äh, keskkonnastandardid peaksid olema meie ühiseks eesmärgiks talunike toetamine, väiketalunike toetamine, ma usun, et meil on kõigil ühine eesmärk ja me töötame kõik selles suunas, aitäh! härra Valenik, palun! suur tänu, esimees. aitäh, härra Seller. tahaks tulla selle juurde, mida ütlesite teie ja mm, proua esimees ja härra Seller. Te äh, rääkisite sellest, mis toimub äh, maaelu, äh, mis toimub kõik raportis, kus võtame arvesse kõiki märkusi, mis meile äh, tehti ning äh, räägime ka erinevatest äh, projektidest, äh, mis selge on see, et olukord on üsnagi keeruline ning võtame selle kindlasti ette ja uurime seda seoses õigusloomeliste muudatustega. ja kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondiga oleme juba mingid, mõnedki muudatused sisse viinud mis puudutab ÜPP lisandväärtust, siis, siis see loomulikult on oluline osa mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes, aga ÜPP on ainus täielikult finantseeritud poliitika Euroopa Liidus ning äh, see tähendab seda, et me üritame garanteerida piisavalt kvaliteetset toitu meie kodanikele ja samuti loome piisavalt töökohti maapiirkondades ning toetame liikmesriikide eksporti, et äh, müüa meie kvaliteetseid põllumajandustooteid ka väljaspool Euroopa Liitu. oluline on, et palu-, põllumehed saaksid äh, sissetulekutoetust, äh, sest oluline on, on ka see, e, et on rühm inimesi, kes tegeleb avaliku heaolu heaks ning e, kõik need küsimused muutuvad e, poliitiliselt aina tähtsamaks ning ka loodusvarade kaitsmise nimel öö, olulisemaks. ning öö, töötame välja uut ÜPP poliitikat pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, mis pöörab veel rohkem tähelepanu keskkonnakaitsele, et äh, täita, äh, täita rahvusvahelisi lepinguid, et äh, ka kahekümne ühe tingimusi täita. selles on põllumajandusel väga oluline roll mängida. see on see sektor, kus äh, peame rohkem tegema selle raha eest, mis Euroopa annab. kui me nüüd vaatame seda Brexitiga seoses, siis äh, võib eeldada, et brittide makse suur Euroopa Liidule jääb nende poolt viimaseks ja peame mõtlema, kuidas see kajastub meie äh, sissetulekutes ning äh, ja loomulikult, kui Euroopa Liidu liikmesriigid ei soovi endapoolset panust suurendada, siis Euroopa sissetulekud vähenevad. mis puudutab rohestamist, siis äh, olime väga äh, rahul kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, tulemustega ning tegevusraportiga, sest palju muutusi oli sisse viidud ning see puudutas ka kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oli segadust tekitav aasta nii makseametitele kui ka äh, põllumeestele ning äh, see ka äh, veamäär oli pisut kõrgem, aga siiski täiesti aktsepteeritav. praegu üritatakse kõike teha selleks, et olukorda tulevikus parandada. aga üldiselt nii veamäär kui riskimäär on langenud, nagu ma seda ütlesin ning arvan, et otsemaksete parandamine on äh, suur samm edasi. mis puudutab äh, maaelu arengut, äh, siis on see ja see maaelu arenguga seotud toetusi, siis see süsteem vajab lihtsustamist ja me tegeleme sellega. mis puudutab põllumajandus, põllumehi konkreetselt, siis praegu seitsekümmend seitse protsenti on, seitsekümmend seitse protsenti põllumaast äh, rohestamismeetme eh, all, nii et eh, praegusel hetkel on see näide sellest et, et eh, seitsekümmend seitse protsenti on kas ühe või mitme rohestamismeetme alla jäänud, nii et ja mis puudutab ma panin paika ühe delegeeritud õigusakti äh, mis keskendub äh, ökoloogiliselt olulistele piirkondadele ning äh, see äh, on samm, mida me soovime edasi arendada ja selle arenduseid ettepanekuid konkreetsemaks ja täpsemaks muuta. meil on näiteks proteiinivajadus, mille osas on suur defitsiit Euroopa Liidus ja oleme selle osas ka äh, oma strateegia välja töötanud, mida erinevates komisjonides Euroopa Parlamendis arutama hakatakse, et me saame, saame impordimäärasid mujalt maailmast vähendada, aga eh, kuid eh, eh, põllumehed soovivad et, et neliteist protsenti põllumaadest peaks olema ökoloogilise fookuse all ning samuti soovime, et vähendataks pestitsiidide eh, kasutamist. ma olen nõus sellega, et eh, mitmekesistamise rakendamine on olnud üsnagi keeruline ning eh, rohestamise komplekssus on ka teema, mida oleme väga tähelepanelikult arutanud põllumajandus peadirektoraadis ja räägime sellest ka homme edasi üritame sellist mudelit luua, mis annab äh, suurema subsidiaarsuse sellistele poliitikatele, kuid äh, soovime samas teha seda ÜPP üldraamistikus. Äh, me soovime saada adekvaatseid tulemusi, mitte lihtsalt kontrollida reeglite rakendamist. me vaatame kõiki neid küsimusi üle ja vaatame ka seda, kuidas see on seotud tingimuslikkusega rääkisite noortest põllumeestest, ainuke määrus selles osas, mille osas oleme kokku leppinud, eh, nimelt eh, suurendada esimese samba makseid eh, viiekümne protsendini noorte põllumeeste jaoks, aga on vaja rohkem ära teha, et praegusel hetkel kõigest kuus protsenti meie põllumeestest on nelikümmend aastat vanad või nooremad, selline olukord ei ole jätkusuutlik, nii et seda peab kuidagi parandama. ja nüüd äh, maksejaotus. meil on lihtne lähenemine et, et kaheksakümmend protsenti äh, maksetest läheb kahekümnele protsendile põllumeestele. kaheksakümmend protsenti põllumaadest kuulub kahekümnele protsendile põllumeestest. aga oleme andnud võimalusi liikmesriikidele millest mõningaid ei ole kasutatud. ja see puudutab eriti just äh, maksete ümbersuunamisi. et äh, ümber suunata äh, maksete kasutamist, et keskendutakse rohkem sellele, millised põllumehed saavad makseid ja kui palju, seitsekümmend kaks protsenti põllumeestest saab toetust. Äh, äh, saab äh, toetusi väikeste põllumaade harimise eest, seda, see muidugi pole nii hull, kui öelda et, et kaheksakümmend protsenti toetustest läheb kahekümnele protsendile põllumeestest, aga me igatahes on see selge näide sellest, et on võimalik rohkem ära teha. rääkisite Aafrikast ning tahaksin öelda, et äh, praegusel hetkel äh, see on kõigest üks, et äh, see on ekslik arvamus, et meie kahjustame põllumajandusolukorda Aafrikas. oleme olukorda kõvasti paranenud, parandanud, meil on äh, Äh, väga raske näiteks äh, ära äh, veenda Ameerika Ühendriike, et nad oleks, võtaks meiega sarnase lähenemise, eriti meie impordi osas, meie ekspordi osas Aafrikasse. ning see on suur edusamm Euroopa Liidu poolt ning oleme koostanud ka dokumendi koduse toetuse kohta ning see, sellele allakirjutamine toimub paari nädala pärast, nii et peame vaatama, kuidas edasi eh, liikuda, sest Ameerika Ühendriigid eh, lohistavad jalgu järel ja Need on valmis kõigeks, et laiendada oma turgusid Aafrikas. meil on väga head suhted Aafrika mandril eh, ja üritame ning soovime oma panust Aafrikasse suurendada ka näiteks oma välisinvesteeringute programmi abil. nelisada miljardit eurot on mõeldud äh, investeeringute jaoks, aga need peavad olema vastutustundlikult. meil on vaja äh, adekvaatseid suuniseid tegutsemiseks Aafrikaks, me peame mõtlema seda, mida äh, mis on meie jaoks era, vastutustundlikud erasektori investeeringud hmm igatahes praegusel hetkel on meil konkreetsed eesmärgid paigas ja loodame, et me nendega jõuda. kavatseme eh, toetada loomulikult ka puu- ja juurviljade kasvatajaid eh, ja oleme seda teinud viimase kolme aasta jooksul aina enam ning see on hmm. praegusel hetkel tule, oleme tegelenud sellega, et eh, kompenseerida põllumeestele, aedviljakasvatajatele Vene turgude kadumist aga meil on järgmise aasta juuni lõpuni eh, finantstoetuste ülevaatamise võimalus ja võtame arvesse kindlasti ka seda aspekti, mille mainisin. küsitasite küsimusega spetsiifilises küsimuse Tšehhi Vabariigi kohta Ko, huvide konflikti kohta oleme eh, avast-, avasime kaks tuhat kuusteist uurimismenetluse makseametite tegutsemiskriteeriumite kohta, kes tulevad, peavad ära hoidma huvide konflikti ning see on üks olulisematest kriteeriumitest. ning praegusel hetkel äh, kooskõlamenetlus endiselt äh, on äh, käimas ning sellega seoses ma ei saa seda konkreetset menetlust pikemalt kommenteerida, enne kui sellega on lõpule jõutud. loodetavasti ma nüüd vastasin enamusele küsimustest ja viimane küsimus Äh, mida tähendab aktiivne põllumees, omnibussi määruses otsustasime, et kui see hakkab, kui see jõustub, siis liikmesriigil on paindlikkus äh, defineerida, mida tähendab aktiivne põllumees, see võib olla hea või halb, aga äh, praegusel hetkel on niimoodi, et ei suudetud kokku leppida, mida tähendab aktiivne põllumees, nii et seega on olukord äärmiselt mitterahuldav ja teeme jõupingutusi praegu selleks, et äh, vaatame, kuidas liikmesriigid suudavad ise kokku leppida siseselt selles osas, mida aktiivne põllumees tähendab. aga loodetavasti see aitab kaasa põllumeeste olukorra parandamisele, aitäh! ja ja suur tänu! meie jaoks, meie komisjoni jaoks on väga tähtis ka see küsimus, mis toimub Aafrikas, kuna meil on siin tõesti tootmise ülejäägid ja tegelikult ka need otsetoetused, mida makstakse, mängivad väga tähtsat rolli. näiteks Saksamaal ükskõik millal räägitakse Euroopa Liidust, siis tuuakse välja mõni pankrotti läinud äh, ettevõte või talunik äh, Aafrikas, sellepärast et meie ekspordime nii palju Euroopast oma äh, hüvitistega toodetud tooteid ja tõesti, kui seal Aafrikas tekib probleeme, siis meie oleme selles süüdi. Need inimesed, ka pagulased, tulevad Euroopasse sellepärast, et Aafrikas ei ole neil võimalik ellu jääda. nii et küsimus on nüüd ka selles, et äh, kuidas meie oma poliitikaga mõjutame teisi piirkondi, millised tendentsid seal tekivad, mida me tegelikult üldse ei soovi. nüüd annan sõna variraportööridele ja kõigepealt proua Ayala Sender, palun suur aitäh teile, esimees, tere tulemast volinik Hoganile. nagu ka proua Tissoniga, ettepanekud ja küsimused härra raportöörilt jätavad äh, lisaküsimusteks vähe ruumi. aga tahaks mõningaid murekohti väljendada. Te teate väga hästi, võttes arvesse, et homme töötatakse välja äh, komisjonipoolne teatis, et äh, eelarve kasutamisele ja kinnituse andmine kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta äh, käib käsikäes Brexitiga seotud otsustega ning samuti härra Oettingeri ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku kohta teate ka seda, et äh, Euroopa Parlamendis äh, äh, öeldakse, et ÜPP on see, kes kõige suurema löögi saab, kui me teist ohvrit ei leia. mina kui hispaanlane ei ole sellega nõus, arvan. ning loodan, et see nii ei lähe ja nagu ollakse mures äh, mõningate äh, abivormide mõju kohta äh, mõningate riikide arengule Vahemere lõunapiirkonnas. oleme teadlikud sellest, et Euroopas on selliseid ettevõtteid, kes tegelevad põllumajanduse toetamise ja arenguga Vahemere lõunast, Vahemerest lõunas, seda tuleb ka arvesse võtta, nad annavad äh, tööd äh, ja parandavad põllumajanduse olukorda nendes riikides. vähemalt äh, praegusel hetkel tuleb olukorda tasakaalustada. nagu ütlesin, räägitakse kärbestest, tahan ma teada, hmm, kas te olete mõelnud selle peale, kuidas tugevdada see, kuidas parandada olukorda, et eh, nii otsetoetused eh, eh, kui territoriaalsed toetused, millega koos käisid erinevad vead, selle abil oli võimalik olukorda tunduvalt parandada, kuid tulevikus äh, on äh, vaja liigne paindlikkus kaotada liikmesriikides ehk need äh, reeglid, äh, mis vastaks Euroopa väärtustele ja eesmärkidele seoses otsusega kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal garanteerida suurem paindlikkus liikmesriikide jaoks ning praegu on olukord üsnagi keeruline nagu te teate, me soovime, et tulevikus oleks äh, et, mm, et tulemused seotud eesmärkidega äh, ja osa, mis, kus me oleme võimaldanud suuremat paindlikkust ja otsusevabadust liikmesriikidele, oleme näinud, äh, et näiteks nagu te ise ütlesite, Eh, mida tähendab aktiivne põllumees eh, ja näiteks noore põllumehe eh, definitsioon on samuti väga segane, millised meetmed on meil olemas, et liikmesriigid meid aitaks või aitaks iseennast. et Äh, ÜPP tulevased ettepanekud oleks sarna-, äh, lähemal Euroopa äh, lisandväärtusega nii rohestamise osas, noorte põllumeeste toetamise osas, põllumajandustegevuse toetamise osas ning samuti ka innovatsioonile, progressiivsematele ettepanekutele, peame mõtlema selle peale, kuidas teha nii, et äh, et liikmesriigil oleks praegu probleeme tekitaks erinevatel viisidel selle tegevuse lõpetaks. ja mis puudutab taimekaitsevahendite kasutamist, siis äh, oleme teadlikud, et sellest, et kliimamuutused toimuvad väga kiiresti, kiiremini kui oodata oskasime mitte ainult Põhja-Euroopas, vaid ka Lõuna-Euroopas ja see tähendab seda, et viinamarjade korjamine lõunas äh, toimub aina varem ning äh, samas äh, Põhja-Euroopas äh, Äh, kus keegi ei mõelnudki varem äh, veini tootmise peale, nüüd seda tehakse. seega kliimamuutus äh, mõjutab aina rohkem näiteks saagi koristamist ning põud samuti mõjutab aina negatiivsemalt põllumeeste tegevust. kuidas on võimalik olukorda parandada? kuidas äh, kavatsete välja töötada erinevad meetmed, et äh, piirata kliimamuutuste äh, negatiivseid tagajärgi ja kuidas leevendada kliimamuutustega seotud looduskatastroofide tagajärgi? volinik, palun. meil on veel seitse sõnavõtusoovijat ka, nii et te võite ise otsustada, millal te soovite siit uuesti väljuda. Uh, aitäh, proua esimees, aitäh, proua Sender, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite tulevase ÜPP kohta, eriti selles osas, mis puudutab paindlikkust ja vastutusi, et kuidas Euroopa Liit ja liikmesriigid need omavahel ära peaksid jagama meil on tõesti väga tähtis jätkata ühise põllumajanduspoliitika, sest konkurentsiküsimustes, lisandväärtuse loomises üle piiride oleme olnud väga edukad. aga teiselt poolt see üks mudel kõigi jaoks eh, ilmselgelt ei täida kahekümne kaheksa erineva liikmesriigi nõudmisi. ja sellepärast meil tuleb nüüd leida võimalusi kuidas liikmesriigid rohkem vastutaksid nende eesmärkide eest, mida me hindame, meil on vaja tegureid, millega saaks siis eesmärke täita ja millega hinnata eesmärkide täitmist ja samal ajal peaks olema liikmesriikidel siiski võimalus kohandada poliitikaid vastavalt eh, erinevale olukorrale. mina olen tõesti kõigest tagasihoidlik volinik kes teeb ettepanekuid äh, ja tegelikult ka seadusandjad äh, otsustavad äh, koos liikmesriikidega, ehk siis teie ja liikmesriigid otsustavad, mis saab ÜPP-st. aga on täiesti selge, et see ei ole lihtne sest need poliitilised organid peavad jõudma kokkuleppele hoolimata Brexitist ja hoolimata probleemidest äh, teistes liikmesriikides, äh, nagu näiteks äh, rändeküsimused, julgeolekuküsimused, nii et tõesti, meil on vaja teha koostööd ÜPP vormimisel. nüüd noored talunikud see on tegelikult äh, jagatud halduse küsimus, ei ole nii, et Euroopa Liit üksi peaks siin midagi ära tegema, sellepärast et pärandiseadused ja maksustamine on liikmesriikide pädevuses, mõned liikmesriigid saavad sellega hästi hakkama, aga meil tuleb siiski rohkem ära teha. vaadata, kuidas me saaksime noori talunikke aidata, et nad oleksid äh, vastupanuvõimelisemad mitte ainult haldusküsimustes, et millised on need Euroopa Liidu meetmed, millega neid aidata finantsvahendite kõrval ja näiteks kui noored võtavad talu üle, siis võib-olla peaks olema võimalik teatud meede välja töötada, millega neid noori inimesi aidata, selleks et äh, na, neil oleks võimalik investeerida siis äh, talu tulevikku, et oleks siin pärandiküsimused selged ja nii edasi. nüüd edasi, rohestamine. tegemist on tõesti kompleksse valdkonnaga ja liikmesriigid ja talunikud on ka selle probleemi välja toonud. ja taotlused, mida teevad nüüd talunikud maksete jaoks, näiteks äh, seadus nõuab et, et viiskümmend, viis protsenti aladest peab olema ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-ala. aga praegusel hetkel on väga tähtis, et talunikud saaksid äh, taotleda äh, abi selleks, et nad saaksid neid eesmärke täita, et oleksid siis need hakid, äh, hekid, erinevad äh, puud põllumajandusmaa vahel ja ja seitsekümmend seitse protsenti põllumaast on selline, kus tuleb kinni pidada siis põllumajanduskultuuride mitmekesistamisest. neliteist protsenti äh, põllumajandusmaast on aga kuulutatud ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alaks, nii et ka äh, siin on meil väga palju veel ära teha, siis püsirohumaa, see peaks olema kakskümmend üheksa protsenti põllumajanduslikust maast, aga samal ajal on riike, kus see protsendimäär on üheksakümmend ja on kakskümmend protsenti püsirohumaad, mis on äh, keskkonnatundlik. ja siis on veel siin näiteks metsatulekahjud äh, Portugalis, Hispaanias, äh, üleujutused Balti riikides ja Soomes, mis on toonud endaga probleeme ja nõuavad sekkumist. nii et me tõesti peame välja töötama meetmeid, mis oleksid paremad selleks, et riske hallata äh, nii, et see tuleks kasuks nii talunikele kui ka kohalikele kogukondadele. ja see paindlikkus, mis meil on põllumajanduse ja maaelu arengu fondides, ähm, see peaks olema meil olemas ka looduskatastroofidele reageerimisel ja siiamaani oleme me väga hästi sellega hakkama saanud. peale selle aga tuleb meil võidelda ka kliimamuutuste vastu ja me tõesti peame välja tooma ka selle, et kliima mängib väga tähtsat rolli tulevikus ja seda tuleb siis ka kajastada poliitikates, mis peaksid kehtima pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. aitäh, järgmisena kolleeg Tlabajova, palun aitäh, proua esimees, aitäh, volinik, kõigepealt suur tänu teile, volinik, ja teie meeskonnale ka, et vastasite kõikidele meie küsimustele. Neid küsimusi tuleb igal aastal juurde, need on täpsemad, nii et tõesti on väga hea, et me seda dialoogi peame. mul on tegelikult ainult üks küsimus, mis puudutab lihtsustamist. esitasin eile ka volinik Tysonile sama küsimuse ja kuulsin, et liikmesriigid tegelikult ei tea peaaegu mitte midagi lihtsustatud kulude menetlusest. mul on väga hea meel kuulda neid tulemusi lihtsustatud kulude meetme kasutamise kohta ja me teame, et on võimalik selle kaudu ka administratiivset koormust vähendada ja sellega ka vähendada vea määra riski. sellega arvestades, miks peaksime Äh, mis on ette võetud selleks, et äh, lihtsustatud äh, kulude menetlust, meil on ju ka direktiiv, millega talunikel on võimalik seda lihtsustatud menetlust kasutada, aga on liikmesriike, mis on jäänud sellest välja ja tahaksingi nüüd teada nii kontrollikojalt kui ka volinikult, miks liikmesriigid ei ole valmis seda lihtsustatud menetlust kasutama ja kui edukas on olnud komisjon olnud äh, reklaami tegemisel äh, sellele menetlusele just selleks, et vähendada administratiivset koormust ja vähendada veamäära äh,, kas jätkatakse selle lihtsustatud kulutuse menetlusega pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja kuidas te seda kavatsete teha? kas te tõesti kavatsete tõesti hakata siis seda tõeliselt lihtsustatud süsteemi kasutama. ja te võiksite rohkem rääkida ka sellest teatisest, mille te homme teete, sest kui te ei jaga seda oma lemmikkomisjoni, eelarve kontrolli komisjoniga, siis kellega veel te seda taga jagaksite, nii et palun natukene rohkem konkreetset infot. aitäh, härra volinik, pärast seda, kui nüüd ka järgmine kolleeg selle küsimuse esitas. aitäh, proua Tlabajova, lihtsustatud kulud. ma toetan seda, nagu ka teie, et kasutatakse seda lihtsustatud menetlust me tegime omnibusi direktiive muutusi selleks, et liikmesriigid saaksid äh, lihtsustatud menetlust kasutada ja teatud tõkked on omnibuse kokkuleppest nüüd ka kõrvaldatud ja me otsustasime, et äh, arvestamismeetodit äh, ei kaasata enam Maaelu Põllumajandusfondi nii et selle muudatusega on tegelikult nüüd äh, lihtsustatud kulude menetlus äh, täiesti kooskõlas ka kõikide ülejäänud fondidega, nii et äh, äh, regionaalse arengu volinik on sellega tegelenud, volinik Tyson samamoodi, nii et me tõesti üritasime välja töötada nüüd ühised reeglid suurema osa meie fondide jaoks äh, mis puudutab ÜPP teatist, siis mul ei ole tõesti lubatud äh, midagi teile praegu veel öelda, nii et tõesti oodake homne päev ära, aga te võite olla äh, kindlad, et järgmine aasta saate küsida, et mida ma teen kõikides nendes valdkondades, mis homme välja kuulutatakse. jaa, tänkešön. aitäh, kolleeg Flanagan, palun uh,. Thank you very much um.... suur tänu seoses veamääraga äh, ja ma arvan, olu-, on oluline öelda, et siin on tõesti tegemist äh, vigadega, mitte pettustega ja äh, eksimine on ju inimlik. niisiis, need vead tulevad sellest, et mõned skeemides on väga keerukad, mul on hea meel, et homme on oodata hea teadaannet, rõõmustavat teadaannet, tundub, et esimese äh, samba puhul räägitakse palju lihtsustamisest, kuid äh, need talunikud, kellel on keerukam olukord äh, teises sambas, ei saanud äh, sama väärseid toetusi. meie poole pöörduvad pidevalt inimesed, kes ähm, on teinud vigu lihtsalt ähm, keerukuse tõttu. me pöördume siis komisjoni poole äh, ja on, on selliseid juhtumeid, kus me siis selgitame äh, neid reegleid, aga need ka muutuvad pidevalt. kui me komisjonides probleemidest teavitame, siis öeldakse tavaliselt, et noh, see on liikmesriikide teha, aga tundub, et tegemist on tõesti süstemaatilise probleemiga, sest et need talunikud soovivad küll osaleda neist toetusskeemidest, aga tihtipeale on see lihtsalt võimatu. näiteks äh, ühel talunikul küsis komisjon, miks, miks te siis nõunikuga nõu ei pea, aga tegelikult on need skeemid nii keerukad, et äh, see talunik äh, ütles, et ta käis nõuniku või nõustaja juures äh, ainult paar nädalat tagasi, aga temagi ei saanud sellest aru, nii et need skeemid on lihtsalt äärmiselt keerulised. Mm, ja ma olen ka kuulnud ja ma kuulen ka äh, näiteks kolleeg Tseller, kes on täiesti teises fraktsioonis, täiesti teise poliitilise suunitluse, kes nüüd võitleb selle vastu et, et kaheksakümmend protsenti toetustest läheb kahekümne protsendile talumikest. noh, teate, kui te läheksite Iirimaale, härra Zeller, siis äh, teid nimetaks kommunistiks, ma üldse ei, ei mõtle seda välja, vaid äh, see on just see, mida John Bryan ütles kõige suurem, tema on siis kõige suurema äh, põllumeeste organisatsiooni liige, tema viimase arutelu juures, ÜBB reformimise juures nimetas neid algatusi kommunistlikeks. niisiis see inimene äh, see inimene, kes nimetas, äh, äh, kes nimetas kommunismiks selliseid algatusi, ähm, oli siis volinik Hogani järel tuli parlamendis ja pole ka ime, sest et eks nad mõtlevad ühel viisil. Äh, noh, sellele viimasele märkusele ma ei hakka äh, vastama, mis puudutab kommunismi või mittekommunismi, aga mis puudutab veamäärasid, siis muidugi need tulenevad ka keerukusest. aga kui me räägime veamäärast, siis me tõepoolest mõtleme siin vigu, mitte pettusi. ning meil on ÜPP-s ka olemas haldussüsteem, mis on väga korralik ja nagu ka Olav on äh, öelnud, siis ÜPP rahastatavate ÜPP projektide puhul on pettusi väga vähe ainult, ainult äh, null koma null üheksa protsenti selliseid äh, juhtumeid, nii et ma arvan, et äh, tegelikult on olukord päris hea. nüüd, mis puudutab poliitika lihtsustamist, siis ma olen täiesti nõus härra Flanaganiga, et me peame siin rohkem ära tegema ning äh, see on tõepoolest jagatud halduskomisjoni ja liikmesriikide vahel. oluline on muidugi, eh, et see rahastus jõuaks eh, talunikena ja maapiirkondadeni, see on ju ka poliitiline mm, otsus. Need probleemid, mis põllumeestel on eh, olnud, neis valdkondades oleme tõepoolest ka olulisi lihtsustusi teinud viimastel aastatel. Need taotlused kontrollitakse automaatselt üle enne ähm, IT-süsteemi sisestamist, mis äh, mis juba kiirelt elimineerivad äh, need taotlused, mis äh, või siis viitavad neile vigadele, enne kui on isegi esitatud taotlus ja me oleme ka kollase kaardi süsteemi juurutanud, mis tähendab, et kui tehakse kindlaks, et tegemist on tõepoolest veaga, siis on tulemuseks Mm, proportsionaalne halduskulude ja ja karistuste vähendamine. me jätame liikmesriikidele ka mänguruumi, samas on oluline, et me siiski kaitseksime maksumaksjate raha enda kasutamist, nii et siin tuleb leida tõesti tasakaal, äh, mõista, mis on viga, mis on pettus, minu meelest äh, aga igal juhul, kui me vaatame seda veamäära, siis siin on igal juhul tegemist päriselt vigadega, mitte pettusekatsetega palun, kolleeg Ersas. suur tänu, proua esimees, mul on mõned kommentaarid äh, volinikule, tere tulemast, meie komisjoni volinik mina tahaksin kõigepealt öelda seda, et see kaks kom-, kaks pool protsenti veamäär on minu meelest äärmiselt hea, eriti võttes arvesse tausta, seda, millisest olukorrast me tuleme, ja teiseks, võttes arvesse äh, rohestamise elementide juurutamise võimalikku segadust tekitavaid osi ja võttes arvesse, ähm, kui praktiliselt seal lähendides oleks võinud ka väga halvasti välja kukkuda, siis äh, on tegelikult kõik väga hästi läinud ja see on suurepärane tulemus, ma tahaksin teha komplimendi volinikule kõigile, kes äh, sellega tegelevad, sest et äh, see näitab, et tegemist on hästi hallatud süsteemiga, mis suundub õiges suunas siiski nõustun kolleegiga, et meie sees seisavad uued raskused, selle süsteemi sees seisavad uued raskused. olemata sellest, või sõltumata Brexitist, see on selge, tööstuse rahastamine ja ÜPP toetuste osakaal kogu eelarvest hakkab vähenema ning vaadates meie kaugemaid eesmärke äh,, Äh, lisaks lisandväärtusele, nagu ikka, äh, tuleb rohkem keskenduda tulemustele, tulemuslikkuse orienteeritud äh, tööstus. üks näide selle kohta, üks olulisi probleeme selles, sellel alal on eristuse tegemine nende huvide vahel, kes tegelevad äh, toidu tootmisega ja maa haldamisega ning nende vahel, kes äh, tegelevad varade haldamise ja maade haldamisega. mina olen tegelenud põllumajandusega pikki aastaid ja ma näen, et see on probleem paljudes liikmesriikides, et ühest küljest äh, siis maa rahaline väärtus ja, ja teisest küljest äh, see lisaväärtus, mida toodavad need, kes seda maad haldavad äh, ja harivad, et need ei ole alati omavahel korrelatsioonis, nii et äh, siin tuleks võib-olla ka anda rohkem toetusi maaharimise mm, toetamiseks. jah, ma võin teiega igati nõustuda, Rešvard ma pean ütlema, et meie jaoks on üllatus, et rohestamise veamäär on niivõrd madal, sest iga uue toetuskavaga, mis on pärast kahekümne kolmeteistkümnendat aastat juurutatud, on, on see tegelikult üllat-, oleks tegelikult loogiline, et, et veamäär on, on, on suurem. me oleme üllatunud tõesti, et sellega on nii hästi läinud ja tuleb õnnitleda neid, kes on selle toetus kava ja nende meetmete rakendamises osalenud. nii et ka mina tahaksin Agri peadirektoraadi töötajaid ja ka liikmesriike õnnitleda. see võttis küll päris palju aega, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selle rakendamine, aga see ennast ära tasunud ning oluline on muidugi lähtuda tulemuslikkusest, tulemustest, mitte niivõrd nõuetele vastamisest, mis on üsna palju inimesi ärritanud minevikus. nii et äh, jah, on oluline tõepoolest, et meil oleks siin selline mõistlik lähenemine, et me äh, toodaksime just tegelikku põllumajanduslikku tegevust, mis tähendab, talunik ärkab hommikul vara üles, harib maad ja Äh, see on see, mida me tahame toetada. jah, põllumajanduse valdkond on ju see, mis rahvus äh, ähm, mis on rahvusvaheliselt sama oluline kui katolik usk ja teie teate sellest kindlasti kõige rohkem. härra Salmanka, palun. suur aitäh teile, teile esimees, suur aitäh teile, härra volinik vastuste eest. ÜPP on selline poliitika, mis on äärmiselt edukas olnud Euroopa Liidus ja selle eesmärgiks olnud garanteerida meie põllumeestele adekvaatse sissetuleku ning on teinud kõik selleks, et Euroopa turul oleksid hea kvaliteediga äh, toiduained äh, ning see on äärmiselt vajalik äh, poliitikaharu. olukord on aga muutunud ning äh, see tähendab seda, et ÜPP äh, iseloom peab muutuma. härra volinik rääkis sellest väga selgelt, nelikümmend protsenti Euroopa eelarvest läheb ÜPP-le ning loomulikult äh, ei ole see ainult kulutamiseks, olen hea meel selle üle, et veamäär on vähenenud, aga tuleb kulutada piisavalt selleks, et jõuda sätestatud eesmärkideni. tahaksin teile öelda, härra volinik, et mulle teeb suurt muret meie noorte põllumeeste olukord. oleme sellele äh, suure hulga vahendeid äh, pühendanud, aga me ikka ei ole suutnud veel jõuda äh, soovitavate tulemusteni. Te ütlesite õigusega, et et pärimisõigusega tegelemine on liikmesriikide pädevuses, aga ma tahaksin teada, kas teil on andmeid selle kohta, kui palju äh, on praegu selliseid noori põllumehi, kes on aktiivses põllumajanduses tegevuses, sest te esitasite meile väga vähe, väga primitiivseid andmeid. Te ütlesite, kui suur hulk põllumehi on Euroopa üldisest elanikkonnast aktiivses põllumajanduses tegevad. ja kui suur panus on põllumajandusel Euroopa SKP-st? tahaksin ühineda härra Selleri märkustega eh, kontrollikoja peamäära eh, raporti kohta, eriti puudutab see ehm, eh, rohestamisalasid ja kaitsealasid ning see, samuti tahaksin küsida ka otsetoetuste kohta. maaelu arengu osas on leitud veamäära, suuremat veamäära kasutamata äh, maade osas ning samuti ka selles osas, et põllumehed ei äh, olnud äh, esitanud äh, aruannet koostöö kohta ettevõtetega, mis samas valdkonnas tegutsevad ning tahaksin rääkida ka sellest, et põllumajanduse peadirektorilt oleks vaja tihedamini aruandeid, sest praegusel hetkel ei ole esitatud piisavalt äh, andmeid äh, äh, veamäära kalkuleerimise kohta ning mul on hea meel selle üle, et te võtate tõsiselt Kontrollikoja raportit ja et te vaatate tõsiselt üle selle, kuidas veamäära vastu võidelda ning et mitte pikemalt rääkida, on mul veel üks küsimus ja see puudutab küsi-, seda, et Euroopa Liidul on Äh, mida Euroopa Liit peab tegema praeguses olukorras, tõstes Ameerika Ühendriikide presidendi tegevusega on kaubanduspoliitika muutumas ning äh, sellega seoses Euroopa Liit, millel on olnud positiivne kaubandusbilanss äh, olnud kui ka kaupade, teenuste ja põllumajandustoodete osas. mina arvan, härra volinik, et me ei tohi äh, peljata vabakaubanduslepinguid, arvan, et me eh, peame, üritame leida tasakaalu meie põhimõtete osas, mis lubavad eh, vaba konkurentsi ja samuti ka, samuti selles kontekstis küsiksin, kas praegused vabakaubanduste lepingud äh, eh, esitavad väljakutseid ja võimalusi Euroopa Liidu erinevate majandussektorite jaoks ning ma tahaksin teada ka seda, kas ÜPP reformi juures kaalutleda ka võimalust võtta kasutusele meetmed, et leevendada võimalikke negatiivseid efekte, mis sellistel kaubanduslepingutel võivad kaasneda ning äh, äh, kas aitate meie tootjatel leida uusi turgusid? Thank you, Mr Salafranca Sanchez and um... aitäh, härra Salafranca. mis puudutab noortalunikke, siis äh, jagan teie muret, mis puudutab noortalunikke ja seda, et on vaja rohkem noori inimesi meelde põllumajandusse. nagu öeldud, äh, kuusteist protsenti põllumeestest on alla neljakümne aastased ja see ei ole muidugi jätkusuutlik. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siis kehtestati noortalunike toetus, see on siis selline lisatoetus noortalunikele, kes alustavad tegevust ja me oleme ka Omnibussi määrust muutnud. nii et nüüd see lisatoetus on äh, juba viiekümne protsendini. Ähm, peaaegu kakssada kaheksakümmend tuhat noortalunikku olid abikõlbulikud, äh, selle toetuse jaoks on neli protsenti kõigist ja kokku said nad kolm miljardit eurot. maaelu arenguprogrammi äh, raames enam kui sada seitsekümmend seitse tuhat noortalunikku äh, said siis toetust ning meil on ka eriprogrammid, mis näevad ette toetuse, toetusi koolitusteks äh, ja väljaõppeks. nii et need on need meetmed, mis me oleme võtnud, küsimus on, kas nad on piisavalt tõhusad, tunduvalt mitte. ning äh, seetõttu on oluline ka see, et äh, liikmesriigid näiteks maksustamise kaudu mm, äh, edendaksid noortalunike aktiveerumist ning ka liikuvust maapiirkondadesse mis puudutab ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alasid, siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal vastu võetud seadusandluses oli meil siis eesmärgiks viis protsenti ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alasid, kuid teadlaste põhjal siis neliteist protsendi roestamis või neliteist protsenti kogu viljakasmaast on siis abikõlbuliku rohestamise meetme raames. et on näha, et talunikud reageerivad, mõned neist on küll öelnud, et tegemist on üsna robustse meetmega, et lihtsalt tehakse kindlaks ähm, teatav maala ja see määratakse, selle eesmärgiks määratakse, et see on selline puhvertsoon mm, keskkonna kaitseks. kuid siiski on küllalt palju neid põllumehi, kes on va valmis ähm, selliselt kasutama maa-alasid. me peame aga veelgi rohkem tegema selle, sellepärast et tegemist on tõesti ähm, ühishüvega ning talunikel on siin väga oluline roll mängida, homme ütlen ka veelgi rohkem selle kohta. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, kaubandusleppeid, siis me oleme viimastel aastatel mitmed sõlminud üks eh, Vietnami, Jaapaniga, eriti Singapuriga sõlmitud eh, lepe väärib esiletõstmist mm, nii ka mitmed eh, kandidaatriikidega. samuti loodame peagi Mehhiko ja Mercosuriga vabakaubanduslepet sõlmida, kuid need on keerukad läbirääkimised, siin tuleb leida tasakaal Äh, et siis kokkuvõttes erinevad äh, valdkonnad saaksid kasu sellest ja põllumajanduse puhul on, on tõepoolest need äh, eri, need ülejäänud eriti keerukad. me, me peame leidma tasakaalu. nüüd küsimus, et kas meil on eraldi fond, et tegeleda äh, Äh, võimalike negatiivsete mõjudega, mida need vabakaubanduslepped mõjuda ähm, äh, avaldavad ähm, põllumajandusele, siis see ei ole, siis seda me ei ole tõesti kaalunud. Jaapani puhul oli meil kaubandusleppes tegelikult väga positiivsed tulemused põllumajanduse jaoks Mercosuri äh, puhul on olukord keerukam, kuid meie otsad on ka üpris madalad äh, Mercosuri riikide puhul. usun, et eraldi fondi, millest rääkisite, luua vaja ei ole, et neid võimalikke negatiivseid mõjusid leevendada. kolleeg Sarvamaa nüüd palun. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Hogan, Commissioner. Uh, thanks to the rapporteur as well suur tänu, härra volinik ja suur tänu ka raportöörile. tõesti väga põnev arutelu ja ma ei loodagi selget vastust saada, aga on midagi, mis mind tõesti ajab segadusse. kui ma nüüd õigesti olen aru saanud sellest, et mida me homme kuuleme ja ka mida ma täna olen kuulnud teilt, härra volinik siis järgmises ÜPP-s on ette näha liikumist suurema paindlikkuse poole. selles osas, kuidas liikmesriigid võivad toetusskeemi elu rakendada ning veelgi rohkem rõhutakse rohestamisele. nagu me teame, siis mõnedes liikmesriikides on Brüsselist tulev äh, tõeliseks äh, käsuks. Äh, sellest peetakse väga täpselt kinni. ja ma mainiksin siinkohal ka veel lihtsustamist, me räägime sellest väga palju ja ootame, et selles vallas rohkem toimuks Teie juhtimisel on viimastel aastatel ka tehtud väga olulisi edusamme, kuid äh, minu küsimus on, et mis juhtub pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, kui liikmesriikidele jääb suurem paindlikkus? meil on igal juhul vaja Euroopa ühist põllumajanduspoliitikat mina karda, et tulemuseks on pigem segadust tekitav olukord mõnedes liikmesriikides, kus siis äh, paindlikkuse puhul, mis on ju iseenesest väga hea asi, minu meelest see on suurepärane mõte, aga kuidas kavatseb komisjon tulevikus Ähm, tagada selle, et kogu see poliitika ikkagi koos püsib, seda esiteks, ja teiseks, et ei tekiks olukorda, kus on veelgi keerukamad, segadust tekitavamad süsteemid liikmesriikides. ehk siis ei tekiks veel ühte lisatasandit äh, lisaks äh, Euroopa ja Äh, liikmesriigi tasandil ja ma loodan, et saite mu küsimusest aru, aitäh. I, I can uh, certainly understand what you are trying to find out. jaa, ma mõistan küll, millest üritate aru saada, härra Saaremaa, või mida te üritate teada saada. mina saan öelda seda, et kõik räägivad, et poliitika on liiga keerukas, äh, nii põllumehed kui liikmesriigid kui Euroopa Parlamendi liikmed ja kõik tahavad teada, et mida me kavatseme ette võtta selles osas me peame tegutsema nii, et äh, nagu te täiesti õigustatult ütlesite, see, meil jääks alles Euroopa ühine põllumajanduspoliitika, meil on ühised eesmärgid, äh, mis äh, äh, ei muutuks turgu, et meil oleks ühine turg, et me, meil oleksid Euroopa tasandil ühised eesmärgid. ja nii on see ka tulevikus. kui liikmesriigid soovivad suuremat paindlikkust, siis see tähendab, et nad peavad saama Euroopa Liidult heakskiidu nende paindlikkust, paindlike elementide osas, mis puudutab äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset aega erinevate programmide ja skeemide ellurakendamist. see reeglistik, mis meil praegu kehtib, äh, leiab äh, kohati dubleerimist liikmesriikide poolt ja tegelikult on meil vaja ju ainult ühte reeglistikku ja ühte kontrollisüsteemi. ja kuidas me saaksime natukene mõistlikumalt läheneda äh, Ehm, ja mitte dubleerida iseenesest üsna lihtsaid programme. viimaste aastate jooksul ehm, oleme me siis leidnud viise, kuidas praktilisemalt läheneda, me oleme kasutusele võtnud uusi järelevalvetehnoloogiaid. meil on nii palju uusi tehnoloogiaid, satelliidisüsteeme, mida me saame kasutada, alati ei ole vaja inimjõudu kasutada, et äh, suur osa järelevalvest äh, ja kontrollidest nende konkreetsete poliitikate ja programmide puhul on muutunud lihtsamaks. ma tahan teile niisiis kinnitada, et poliitikal on ka tulevikus jätkuvalt väga tugev Euroopa Liidu element, kuid äh, selle poliitika ellurakendamine koostöös liikmesriikidega on midagi, mida tuleb analüüsida, seda tuleb lihtsustada, nii et see tuleks kasuks põllumeestele ja liikmesriikidele. ja see on see, mida me püüame saavutada oma äh, uue tulemuslikkuse mudeliga, mida tutvustame homme. kolleeg Sikierski, palun. na co dzień mamy komisarza przedstawicieli DG Agri w Komisji Rolnictwa, więc nie chciałbym zabierać Państwu czasu jah mul on väga hea meel, et siin on põllumajanduskomisjoni peadir-, põllumajanduse peadirektoraat ka esindatud, ma ei raiska aega, küsin kohe. just see noorte talunike probleem. kui vaadata noori talunikke, siis me ja seda, kui palju nad äh, tulu teenivad, milline on nende elustandard, äh, millised on nende probleemid, äh, et neil on väga raske tõesti tagada stabiilsust oma elus, see, et neil on, nad töötavad põhimõtteliselt ööpäev läbi, nii et tõesti, kas te tõesti arvate, et noorte talunike probleeme on võimalik lahendada. noored talunikud ootavad meilt, et me töötame välja mingi laiapõhjalisema strateegia ja nüüd olles kuulanud teid ja seda, et mis teie arvates kõik muutub pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, kas te tõesti arvate, et me tõesti suudame välja töötada mingi strateegia aastateks kaks tuhat kolmkümmend, kuni aastateni kaks tuhat kolmkümmend või kaks tuhat viiskümmend? sest me näeme, et äh, ka väljaspoolt tulev mõjutab üha rohkem põllumajandust äh, Euroopas, me peame midagi ette võtma ja kui vaadata näiteks meie põllumajanduse konkurentsivõimet, ja Euroopa mudelit äh, ja seda, et meil on põllumajandustootmine tavaliselt äh, siiski väiksemate ettevõtete kätes kui mujal, et, et kuidas me siis suudame konkureerida ja peale selle on teatud tingimused, millest tuleb kinni pidada, teatud väärtused, tuleb tagada põllumajandustoodete äh, kvaliteet ja nüüd, kui toimuvad kahepoolsed läbirääkimised, siis on täiesti selge, et me peame panustama just nendele kahepoolsetele läbirääkimistele ning äh, siis ka see, kuidas maa on kogunenud äh, teatud äh, ettevõtete kätte ja väga raske on maad juurde osta, põllumajandusmaad, see on noorte talunike probleemiks pinnaasega, äh, põllumajandusmaaga spekuleeritakse, väga palju on küll kapitali investeeritud äh, pinnasesse, just sellepärast oleks tõesti tähtis, et ka selle pinnase ja maade koondumise probleemiga tegeletakse. ning viimane küsimus puudutab turvalisust äh, ja lihtsustamist ning üleüldiselt haldust ma toetan äh, lihtsustamist, aga standarditest tuleb kinni pidada. ka siin tuleb paika panna põhimõtted. kui kõik läheb hästi, noh, siis on kõik hea. aga kui tulevad haigused, mis me siis ette võtame, siis küsitakse tavaliselt, et noh, kus on siis haldajad ja samamoodi ka maksumaksja esitab sarnaseid küsimusi, ka tema tahab teada, seda, mida meie siin küsime, et kuhu lähevad need rahad, milleks neid vahendeid kasutatakse, seda kõike tuleb tõesti täpsemalt kontrollida. üheksakümmend kaheksa protsenti talunikest kasutab neile eraldatud vahendeid korrektselt, aga nagu kõikides teistes äh, rühmades ka, on ikka ka neid inimesi, kes ei kuluta vahendeid nii nagu vaja ja tõesti, volinik äh, maksumaksja tahab teada, kuidas me noorte talunike probleemi lahendame siin rohkema rahaga ja Kontrollikoda näitas, et tegelikult rohkem raha näitab seda, et sissetulekud suurenevad, kuid me ei ole näinud mitte ühtegi teist nii ebatõhusat programmi kui see ja kuna kolleeg seda siin ütles, siis ma lihtsalt lisan ka oma küsimuse, ütleb proua Kressle um,. suur aitäh, esimees kas te ütlete, et äh, noorte palunike programm on ebatõhus? kahtlemata selge on see, et praegune programm ei ole nii tõhus, äh, kui ta peaks olema. seda näitab kas või see, et kõigest äh, kuus protsenti meie põllupidajatest on alla neljakümne aastane, nii et see on piisav tõestus. aga me peame Äh, neid programme äh, hindama ja mõtlema selle peale, kuidas nad muuta äh, tõhusamaks. ning kas see on Euroopa Liidu või liikmesriikide vastutus, no ma arvan, et mõlema vastutus ning mis puudutab maksustamist, siis liikmesriikidel või piirkondadel on lihtsam ühtlustada oma maksumeetodeid, et aidata Ähm, et tuua rohkem noori inimesi põllumajanduse juurde. nii et äh, me loomulikult oleme mures äh, ja selle ja oleme mures ka sellepärast, et see, mida me teeme, ei ole nii tõhus, kui ta peaks olema. ning äh, siin räägiti ka standarditest see on äärmiselt äh, oluline, rääkides kaubanduslepingutest, see on oluline ka sellega seoses, mida me Euroopa Liidus teeme. meie tõime äh, sisse erinevad meetmed viimastel aastatel, meie, mitmed meie äh, päritolureeglid on seotud sellega, mis toimub Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu see puutub äh, ka äh, standardeid, mis on meie jaoks olulised, äh, kui me soovime näiteks kvaliteetset toitu orienteerida, samuti päritolumärgistuse küsimus on tähtis. nii et me teeme väga palju praegu selleks, et, et tarbijatele selgitada Euroopas ja ka üle kogu maailma meie toidu kõrget kvaliteeti selgeks teha. aga meil on vaja ka suuremat jätkusuutlikkust ning äh, äh, see, kuidas me käsitleme, käitleme oma toitu, see on küsimus, millega peame aina rohkem tegelema hakkama ning peame tegema kõik selleks, et meie äh, ta-, ta-, põllumehed on kaasatud sellesse uut tüüpi mõtlemisse. nii et ka sellest räägime kindlasti homme. ning see, mis puudutab näiteks äh, äh, taudide levikut ja äh, haiguse tekitajate vastu võitlemist. küsimus on nüüd selles, kas meil on vaja, see puudutab kõiki loodusvarasid ja nende võimalikku hävingut kliimamuutuste, looduskatastroofide või taudide tõttu see tähendab seda, et meil peab olema vahendeid, et näidata üles solidaarsust inimeste vastu, kes on ohvriks langenud. meil on vaja loomulikult ka suuremat koostööd põllumajanduse ja regionaalpoliitika vahel. jah, kahtlemata on esimehel õigus, kui ta räägib kahe tuhande viiekümnenda aasta ähm, nägemusest, aga samas äh, äh, kui räägime äh, majandusest, siis praegusel hetkel oleme üsna edukad olnud, sest maksebilanss on märkimisväärselt suurendanud näiteks, näiteks põllumajandus eksporte ja nii on ka näiteks Portugalis ja, ja Kreekas Kreekas on äh, põllumajandustoodete eksport suurendanud, äh, parandanud elujärge, see on kaasa toonud uusi töökohti, suurendanud äh, tegevust maapiirkondades ning suurendanud on ka põllumajanduse ja turismisektori vahelist koostegutsemisvõimet. nii et äh, Eh, siia ei ole, mis me teeme, ei ole oluline mitte ainult sotsiaalsetel ja keskkonnapõhjustel. mis puudutab kahe tuhande viiekümnenda aasta visiooni, siis eh, on oluline eh, jätkusuutlikkus ning siin on meil vaja rohkem, palju rohkem ära teha, kui me minevikus oleme teinud, meil on vaja suuremat ambitsiooni ka rahvusvaheliste lepete elluviimisel suur tänu, ma pean ka nüüd natukene teie aega äh, kasutama. lihtsalt tahan teile öelda, et kui te homme oma teatises ütlete, et tulevikus äh, hakatakse kontrolle läbi viima riiklikul tasandil ja peadirektoraat ei tee enam seda, mida ta varem tegi väga edukalt, nimelt korrektuure, siis meie komisjon ei ole mitte ainult õnnetu, vaid äh, soovib teiega kohtuda juba palju varem kui järgmisel aastal ja me tõesti leiame, et see peadirektoraadi tehtud äh, korrektiivide töö on väga tähtis ähm, ja et ainult tänu korrektiividele on meil õnnestunud olukorda ÜPP valdkonnas parandada, eriti just otsetoetuste osas. ei saa ju olla nii, et komisjon lihtsalt usaldab äh, liikmesriike, äh, kontrollikoda komisjoni ja siis põhimõtteliselt ei kontrolli enam keegi mitte midagi. see oleks tõesti väga kurvaks uudiseks, eriti just maksumaksjatele, keda me siin esindame ja sellega me ei oleks mitte ainult nõus, vaid me tõesti sunnik-, tahaks, tunneks siis ka vajadust äh, avaldada vastupanu. mul on veel mõned üksikasjalikud küsimused ka. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eriaruandes number kuusteist maaelu arengu kohta kus on siis tegemist äh, menetlustega ehk sellise süstemaatilise aru, aruandega, selle kohta tahaksime teilt saada poliitilist hinnangut, et kuidas see äh, katusefond, äh, tõuke ja sotsiaalfondid, äh, kas need on endaga, kas see katusefond on siis, on toonud teile kaasa ka äh, Äh, bürokraatlikke tõkkeid, ehk et kas see ESIF-ite loomine on olnud äh, edukas või mitte. nüüd teine küsimus, veamäärad, meil on näiteks siin riike, kus on veamäär väga kõrge, Rootsis äh, neliteist protsenti, Prantsusmaal natuke üle kümne, Tšehhis üksteist protsenti, Slovakkias kuus koma seitse protsenti. me teame, et meil tuleb siin välja töötada tegevuskavasid. aga meil on olnud siin pidevalt probleemid ja äkki te võiksite nüüd meile öelda, mis on nende numbrite taga? ja kui me juba räägime riikidest, siis te ütlesite meile, et Ungari sertifitseerimiskeskus on ainus, mis ei ole teinud avaldust makse agentuuri sertifitseerimise kohta. Nad on öelnud, et nad teevad seda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguseks. nüüd tahan teada, kas selline pikk viivitamine on hea ja mis me saame teha selleks, et menetlust kiirendada. ja peale selle tahan teile ka isiklikku toetust avaldada huvide konflikti lahendamisel Tšehhis see, seda maksekeskust juhtis parlamendisaadik, kellel on ka väga palju ärisuhteid, me oleme mitmeid aastaid seda küsimust juba tõstatanud ja nüüd on tõesti viimane aeg, et midagi ette võetakse. ja mis puudutab nüüd äh, seda valdkonda, millega meie siiamaani piisavalt pole tegelenud, äh, sest see on nii mitmekülgne, nimelt turumeetmed. turumeetmete puhul on meil väga kõrged veamäärad, üks näiteks aedvilja puhul äh, üheksa protsenti samuti äh, Prantsusmaal siin on piimaga kuus-seitse protsenti, veiniga seitse-üheksa protsenti. turg muutub väga palju. mis on kava nende tegevuskavade kõrval äh, selleks, et olukorda parandada? ja veel üks asi. me, meie eelarve kontrolli komisjon kannatame selle all, et kõik kontrollid ka äh, spetsialiste kontrollid äh, lähevad alati finantskontrollide alla, et iga kord, kui minnakse kontrollima, siis räägitakse finantskontrollidest, aga tegelikult see ei ole nii, et kui palju on meil erialakontrolle ja kui palju on meil finantskontrolle. ja siis, kuna te tõesti reisite väga palju ringi, siis näiteks äh, need määrust, mille kinnipidamisest tuleb kontrollida. seitse koma üheksa protsenti hästi või tegelikult alla kolme protsendi kasusaajadest kontrollitakse ja üheksakümmend seitse protsenti ei kontrollita koha peal. ja haldusasutused ju tavaliselt ei kontrolli, nii et kui on nüüd sajaprotsendiline halduskontroll, siis ma mõtlen, kuidas on see võimalik härra Möögelele ütlen ju alati, et tegelikult ei kontrolli ju põllumajandusvaldkonda, nii et ma tõesti tahaksin, et te nii kasusaajatele kui ka avalikkusele teeksite selgeks, kui vähe kontrollitakse sest, sest üheksakümmend seitse protsenti koha peal ei kontrollita. nii et need, keda siis minnakse kontrollima, neid kontrollitakse, puistatakse siis korralikult aga, aga üheksakümmend seitse protsenti ei kontrollita üldse, seda tuleb ka siia juurde veel öelda, sest muidu kontrollide puhul peate ennast kogu aeg kaitsma ja siis teil ei jää mitte midagi muud üle, kui te kontrollid peate ära kaotama ja kui me seda teeme, siis me tegelikult ei saavuta mitte mingeid tulemusi. ja veel üks küsimus, ma lugesin teie intervjuud Brexiti ja Iirimaa kohta eelmisel nädalavahetusel ja minu arvates oli see väga huvitav. kuidas teie hindate äh, mõjusid Iiri põllumajandusele Brexiti pärast ja arvestades sellega, milline olukord on Põhja-Iirimaal. noh, see on teie enda liikmesriik, aga meie jaoks oleks tõesti väga huvitav ka selle kohta midagi kuulda, siis veel üks küsimus, mis mul tõesti juba tükk aega südamel on ja muret valmistab põllumajandusvaldkonnas on meil väga palju siin inimesi põllumajanduskomisjonis, põllumajandusministrid, kes on spetsialistid, siis on meil siin äh, uuring huvide konflikti kohta. kuidas peadirektoraat suhtub nende, sellesse, et teie vestluspartnerid, teie partnerid on kogu aeg huvide konfliktis, härra Sekirski ütles seda ka, see on probleem. me ei saa lubada seda, et reegleid koostavad need, kes ise nendest reeglitest kasu lõikavad ja komisjonil on siin ju ka tõesti ennetustöö ja öö, äh, ülesanne tuleb ennetada huvide konflikte, tahan teada, kuidas te seda teete ja nüüd kohe saategi selleks sõna. Uh, tänan, esimees. tahan kinnitada, et äh, et äh, kontrollime endiselt äh, seda, kuidas kasutatakse maksumaksja raha põllumajanduspoliitikas. praegused süsteemid, mille oleme äh, loonud maksumaksja kaitsmiseks, näitavad, et nad toimivad. veamäär on üks madalamaid ajaloos ning maaelu arengus on vaja rohkem äh, ära äh, teha äh, veel, aga me, no seda ma ütlesin ka, et me seda teeme, aga see on pist, pisut juba ähm, sihitud äh,, rohkem äh, konkreetse sihtmärgiga tegevus ning äh, meie lähenemine vajab äh, teatud parandust, aga üldiselt äh, lihtsustamine aitaks meie tegevusele kaasa, näiteks äh, lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine aitab kindlasti kaasa ja äh, peadirektorid tegutsevad praegu selle nimel, et äh, välja töötada ühisreeglid, kuid tegevusplaanid ja lihtsustamised ei ole ilmselt piisavad, et vähendada veamäära ja vastasel korral meie tegevus piirdub ainult mõningate endiste aspektidega, mida on kergelt kontrollida, aga kui me soovime programme ja meetmeid, mis mõjutavad maaelu, eh, siis eh, loomulikult, kui me vähendame oma tegevust, siis peamäär langeb, aga aga kui me kavatseme olla oma tegevuses ambitsioonikad ja eesmärgipärased, siis eh, me kahtlemata teeme koostööd tulevikus Kontrollikoja Euroopa Parlamendiga, kuidas äh, selles osas, kuidas edasi tegutseda. mis puudutab spetsiifiliselt riike, keda mainiti, näiteks Ungari, kaks tuhat kuusteist äh, avaldus Ungari kohta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei ole veel EIFRD-ga poolt kinnitust leidnud. see toimub ilmselt veebruaris iga-aastase sertifitseerimisaruandega seoses, nii et äh, vaatame selle raporti sel hetkel üle. Äh, praeguselt äh, äh, igatahes enne seda äh, selle fondi äh, aruanded, kui pole kin lõplikult kinnitatud, ma ei saa midagi öelda, ma pean inf infot koguma veel Slovakkia ja Rootsi kohta Äh, mul pole andmeid kaasas, aga saadan need teile, rääkisin juba Tšehhi Vabariigist huvide konfliktiga seoses. ning äh, võtame kõiki neid kaebuseid arvesse. Äh, kõikides erinevates protsessides võtame arvesse ka Olafi äh, arvamuse ja kõik need uurimised, mis puudutavad huvide konflikt, võimalikku huvide konflikti Tšehhi Vabariigis ei ole veel lõpuni viidud. loomulikult liikmesriikidel on samuti äh, oma kohustused mm, ning ähm, nemad on ju need, kes oma põllumajanduspoliitikat äh, kontrollivad ja juhivad, nemad äh, korraldavad ka kohtumisi Euroopa tasandil, nii et küsimus on nüüd selles, kas me laiendame äh, Eh, huvide konflikti selleni, et eh, põllumeestel ei ole enam õigust osaleda eh, põllumajandusasjade komisjonis, kas see ning peame mõtlema ka selle peale, millised protsessid praegusel hetkel toimivad, et äh, ja mida teha, et tulevikus ära hoida huvide konflikte, mis puudutab turumeetmeid, siis äh, äh, siin on räägitud paljudest vigadest, me toetume liikmesriikide statistikale ning loomulikult äh, kasutatakse piisavalt vahendeid selleks, et kontrollida turumeetmete kulu küsimusi arvan, et praegusel hetkel tehakse edusamme selles valdkonnas. peale selle esitati väga keerulise küsimuse, mil, mis puudutab finantsjuhtimise, finantsauditi küsimusi, on väga keeruline küsimus, mul pole andmeid selle kohta kaasas. ja mis puudutab ning meil on Äh, võimalused olemas, et äh, äh, milline on veamäär, milles me lõpuks kokku lepime lepitusprotsessis, see on praeguseni hästi toiminud. praegune olukord näitab, et põllumehed tihtipeale on teadlikud reeglitest, liikmesriigid samuti võib-olla mõnedele need ei meeldi, aga hoolimata sellest on näha, et praegusel hetkel eh, eh, kontrollid eh, minu, meie meelest toimivad, me kasutame ära uusi tehnoloogiaid, satelliittehnoloogiaid, et vaadata üle konf-, keerulisemad valdkonnad ja piirkonnad liikmesriikides, et vaadata, millised piirkonnad vajavad erimeetmeid ja erikontrolle Eh, vastavuse küsimustes ja teeme seda rohkem tulevikus arvatavasti ning eh, mis puudutab eh, teisi peadirektoraate ja nendega koostöö tegemist, siis oleme seda teinud ja teeme seda veelgi rohkem tulevikus, eelkõige näiteks vee kvaliteedi ja kliimamuutuse vastases võitluses ja eelkõige on vaja kontrollida äh, reeglitest kinnipidamist äh, seoses äh, toetuste maksmisega põllumeestele ning see mõjutab põllumeeste tegevust veel tulevikus. Brexit, ma ei taha teil väga pikalt rohkem aega raisata, sest sest kui saadik Flanagan ja mina võtame teilt kogu aja ära, Brexiti osas ei ole Iirimaal ainsadki head äh, uudist ja Suurbrit- ja Euroopa Liidu jaoks samuti. ning äh, mis puudutab kaubandussuhteid äh, Suurbritanniaga, äh, siis nagu te näete, praegu on tegemist tõelise probleemiga valitsuse jaoks, kaubandus, kauplemisvõimlemise jaoks. praegu Iirimaa kuuskümmend kaheksa protsenti meie kaubandusest käib Suurbritannia ning, ning Iirimaa saare peale. Põhja-Iirimaalt kolm miljonit tonni piima äh, töödeldakse ümber Iirimaa lõunaosas, nii et te näete praktilisi probleeme, mis on sellega äh, seotud. inimesed liiguvad põhjast lõunasse äh, ja seda igapäevaselt praegu on jõudnud väga keeruline olukord kätte ning äh, seda mitte ainult Iiri kahe, Iirimaa ja Suurbritannia kaubandussuhete pärast, vaid ka sellepärast, et äh, et kuidas hakkab äh, Iirimaa saarel olukord arenema. ma olen juba avaldanud arvamust selle kohta Suurbritannias äh, rahvas hääletas Euroopa Liidu äh, Äh, lahkumise poolt, aga nad ei äh, hääletanud selle poolt, et äh, praktilised küsimused oleks lahendatud et äh, liikumine Iirimaalt õunast põhja saaks äh, säilida ka tulevikus, see on oluline küsimus ja loodan, et Euroopa Liidu äh, head kahekümne kuue liikmesriigi positiivne suhtumine Iirimaa Vabariiki ei, ei muutu ja see aitaks muidugi olukorda kõvasti parandada ja ütlen seda kui iirlane. Uh, ma ei kuulnud teilt nüüd, mida te arvate? In discussions at the moment with uh, Commissioner Cretu and Commissioner ESIF-i ja, e- ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi integreerimisest ähm,. jah, me peame seda arutama, kuidas need erinevad programme integreerida, et saavutada suurem sünergia, vähendab bürokraatiat, nii et ma eeldan, et et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal esitatavates äh, õigusloomelistes ettepanekutes, mis puudutab aega pärast kaks tuhat kakskümmend, äh, kindlasti siin toovad parandusi kaasa. kolleeg Paul, viimasena aitäh, jah, ma vabandan, ma pidin korraks lahkuma ruumist, et vastada telefonikõnele, loodan siis ei, te ei korda ühtegi küsimust, aga tahaksin kõigepealt teid tänada selle kommentaari eest äh, Brexiti kohta. Mm, mis äh, puudutab äh, piiri Iirimaaga, see on ju ka väga palju tähelepanu saanud ähm, ning me tahaksime teid julgustada ka edaspidi seda teemat kommenteerima, see mõjutab oluliselt ka äh, põllumehi ja loodetavasti võtab äh, Ühendkuningriigi valitsus selliseid märkusi ka kuulda ja liigub mõistliku lahenduse suunas. Äh, nüüd, mis puudutab ÜBB-d, siis mina ütleksin, et tegelikult saab talunikele anda kõik, mis nad soovivad, nad ei ole ikka rahul, nii et teil on väga keeruline töö Ehm, jah, mis puudutab seda eh, RDP-d, siis, siis selle osas on tulnud väga palju mm, kaebusi nii põllumeestelt kui ka mm, valitsustelt, nii et küsiksin, et milliseid eh, samme on selles osas mm, kavas astuda. ja tahaksin ka küsida, et ähm, mis puudutab vahendite liigutamist ühest sambast tei-, teisest sambast esimesse äh, liikmesriikide puhul, siis kas te ei karda, et mõned liikmesriigid võivad teisest sambast nii palju vahendeid liigutada esimesse, et see hakkab mõjutama maapiirkondade arengut, nende kogukondade arengut. ja lõpetuseks ähm, tahaksin küsida noortalunge kohta seda, mida kord juba mainiti, kui me räägime tulemustest, see on see, mida me saame reaalselt mõõta, kui palju noori inimesi tegeleb põllumajandusega. see on muidugi natuke keeruline, sest me ei tea, kui paljudel talunikel on lapsi, nii poisse kui tüdrukuid, kes kes siis äh, kavatsevad jätkata põllumajandusliku tegevusega, tihtipeale nad ju liiguvad hoopis muudesse eluvaldkondadesse. nii et äh, see on kõik keeruline teema, aga ma tahaksin küsida, et tulevikus äh, kas, kas tulevikus võiks keskenduda mitte ainult noortele talunikele, vaid uutele talunikele, sest et on ju ka selliseid näiteid, kus veidi vanemad inimesed soovivad hakata tegelema põllumajandusega. nii et võib-olla saame ka neile rohkem tuge pakkuda, ka see võiks aidata Euroopa põllumajandust. suur tänu saadik Voon, suur tänu nende märkustest, ma tean, tegemist on teemaga, mis on äh, väga südamelähedane teile. Äh, mis puudutab maapiirkondade arengut, äh, siis seal on tihtipeale tekkinud viivitusi. ei, see ei ole muidugi kuigi hea, aga midagi pole teha. sellegipoolest äh, on praeguseks kakskümmend neli protsenti vahenditest ära kasutatud maaelu arenguprogrammidest ning äh, tempo on kiirenemas, äh, mis puudutab selle programmi elu rakendamist. ja tulevikus on liikmesriikidel ka ro rohkem paindlikkust, et et liikuda ka valdkondasse, mida neil algselt ei olnud äh, kavas äh, arendada nendest programmidest. ning ähm, eelmisest perioodist on meil äh, kogemused üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse protsenti vahenditest kasutati ära Äh, nii et äh, mina olen kuulnud, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond on tegelikult esirinnas äh, kakskümmend kaks koma kuus protsenti, sealhulgas eelrahastus, nii et me oleme tegelikult teistest fondidest ees. aga sellegipoolest võtan teadmiseks selle, mis ütlesite. nüüd rahastuse liigutamine teisest sambast esimesse, ma tean, et mõned riigid on seda tõesti teinud, me peame vaatama, et millised need eesmärgid on kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ajaks me lähtume tulemuslikkusest, äh, eesmärkidest ja me peame mõtlema sellele, et kas me saame, äh, kas, kas me saame piirata seda rahaliste vahendite liigutamist teisest sambast esimesse, sest, sest et on väga palju olulist, äh, mida on vaja ära teha piirkondades, piirkondlikus arengus, eriti mis puudutab noortalunike täppispõllumajandust ja muid selliseid teemasid, et meil on vaja programme, mis tagaksid sellist, sellised arengud ja ma nõustun teiega selles osas, et see võib olla problemaatiline. ja tõepoolest oli huvitav ka see, mis te ütlesite, et meil ei ole mitte ainult noori talunikke, vaid ka uusi talunikke. seda võiksime tõesti kaaluda, ma mõistan, mida te silmas peate, et see suhteliselt meelevaldne mm, vanusepiirang, mis on neis programmides ette nähtud, tõepoolest ei pruugi kasuks tulla, see on meelevaldne ja muidugi võib olla ka inimesi, kes on kes on, kelle, kes on täiesti uued maa harimise mm, alal ja tahavad sellega tegelema hakata ja muidugi see, et keegi on talunikupoeg või tütar, ei tähenda veel, et nad ise sama tegevusalaga jätkavad, haridussüsteemil on väga palju võimalusi, kuid on ka selliseid inimesi, kellel on põllumajanduslik taust ja kes eh, soovivad eh, hoopis eh, alustada ettevõtlust toidutööstuse vallas, nii et säilib teatav seos põllumajandusega, nad ei soovi tingimata talunikuks hakata, nii et me peame seda vaatama, et maaelu arenguperspektiivist ja kas me saame kuidagi edasi arendada äh, nende noorte inimeste oskusi ja teadmisi, kes äh, on pärit talunike perest, aga võib-olla ei taha täpselt sama alaga edasi tegeleda, vaid millegi tehnoloogilisemaga. suur tänu ja sellega oleme jõudnud meie arutelude lõpule, härra Miljonis, võite ehk veel kord sõna? As a conclusion I would like to, to say jah, ma tahaksin kokkuvõtteks öelda, et nõustun, nõustun raportöör härra Tselleriga, et meil on vaja palju rohkem infot vahendite jagamise kohta. võtame teadmiseks tema kommentaarid, mis puudutab eksporditurge ning me peagi alustame auditiga, mis puudutab sissetuleku stabiliseerimise meetmeid. hindan mm, neid kommentaare, mida kuulsime paljudelt liikmetelt maaelu arenguprogrammide kohta, oleme nõus, et maaelu areng on väga olulise tähtsusega valdkond meie tulevases töös. aitäh ja palun raporti lõpetuseks. suur tänu, proua esimees, kõigepealt suu-, kõigepealt tahaksin vastata kolleeg Fenniganile. ma käin tihti pühapäeviti armulaulul kommunist, ma ei ole ja ma olen pärit äh, sellisest riigist, mis äh, oli seadnud oma eesmärgiks kommunismi saavutamise ning milleni see viib, seda ma nägin oma äia äh, äh najal, kes oli tõepoolest kirglik talunik, kes aga kuuekümnendate ähm, aastate alguses ja ilma kõigist äh, oma maadest need äh, sundvõõrandati ja kollektiviseeriti ning ähm, STV Põllumajandus oli sellise suunitlusega, et ähm, Nõukogude Liidu põllumajanduspoliitika eeskujul mm, majandati väga suuri põllumaid, võtmata arvesse mingisuguseidki keskkonnakaalutlusi. ja no see kindlasti ei olnud jätkusuutlik ega aidanud kaasa keskkonna säilitamisele. ja nüüd äh, siis äh, kuidagi seda mm, seostatakse äh, praeguse olukorraga, kus see kõik toimub, aga turumajanduslikus kontekstis, mina ütleksin Saksa perspektiivist jällegi, et põllumajandustoodang äh, on muutumas spekulatsioonide objektiks, nagu ka kolleeg Žirski ütles. kui me nüüd räägime Junckeri kavast või inimestest, kes tahavad selle elukutse endale võtta, kes on tõesti kirglikud põllumehed, neil on äh, raske sisenda sellel, sellesse valdkonda, sest et ähm, maa hinnad on tõusnud oluliselt ning äh, massiline tootmine, intensiivpõllumajandus on muutunud äh, reegliks ja nii on keeruline põllumajanduse vallas tegutseda ja aga seetõttu on meil Ida-Saksamaal kaks põllumeeste ühendust, esiteks nende jaoks, kes tegelevad tööstusliku põllumajandusega ja teisalt siis need, kes tegelevad keskkondliku ökoloogilise põllumajandusega. see on kindlasti ka tuleviku proovikiviks ja Euroopa liit on eile, või Euroopa Parlament on eelarvekõnelustes suutnud läbi suruda selle, et et siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves näeti ette suurem, suuremad toetused noortele põllumeestele, kuid raha ei ole muidugi veel kõik, vaid on ka vaja muid meetmeid, et noored otsustaksid sellise elukutse kasuks. arutelu on alanud ja jätkub ma usun, et ka siin eelarve kontrolli komisjonis me kindlasti hoiame silma peal neil aruteludel. see, mida ütles proua esimees, et äh, maaelu arengu äh, jaoks ette antud vahendid tuleks paremini seostada teiste tõukefondidega, sealhulgas äh, siis eelkõige mm, maaelu arengufondiga, siis sellega olen täiesti nõus ja äh, niimoodi on lihtsam ka kohalikke arengukavasid ellu viia. suur tänu veel kord härra Miljonisele kontrollikojast, suur tänu volinik Hõgnile, suur tänu kõigi andmete eest, mis olete meile edastanud ja selle arutelu eest ja veel kord suur tänu ka härra Kotse ja härra Eilesele, meie nõunikele. suur tänu ka Lukas Raihele, minu Äh, kolleegile, ilma kelle abita ma ei oleks saanud oma tööd raportöörina teha, suur tänu. suur tänu, sellega oleme jõudnud selle päevakorrapunkti käsitlemisega lõpule, suur tänu, härra volinik, et siia tulite, suur tänu äh, kogu arutelu eest, vastusest meie küsimustele, suur tänu, et ka natuke kauemaks jäite, nagu näete, siis see on meie jaoks oluline teema, suur-suur tänu ja ma ei saa teile äh, Äh, lubada, et järgmine aasta pead siia tulema, oleneb sellest, mida te järgmisel, äh, mida te homme ütlete. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, mis puudutab uuringu teemal endiste Euroopa Liidu ametnike ülemineku toetused. ma tahaksin siin tervitada uuringu autoreid, Äh, härra Plummer ja härra Temke ja oleks nüüd hea, kui te saaksite vaikselt lahkuda ruumist. meie raportööriks on kolleeg Sarvamaa ja nüüd äh, annan sõna uuringu autoritele uuringu tutvustamiseks, palun. jaa, thank you very much uh,, Miss Gressle. suur aitäh, proua Kressle selle eest, et kutsusite meid siia seda uuringut tutvustama, tutvustada. härra Sarvamaa, kas te soovite ise alustada või alustan mina? suur aitäh, et äh, siia kutsusite äh,, kus äh, ja me räägime üleminekutoetustest, ma hakkan nüüd kisendama, et kõik mind kuuleksid Kristof Tempkega. ma üritan teile anda ülevaate sellest, mida üleminekutoetused tähendavad, mis, miks nad eksisteerivad, kellel on neile õigus, kui kauaks, kui palju see eelarvele maksma läheb ja nii edasi. ning mis selle perioodi vältel toimub see ongi selleks, et anda teile selge ülevaade sellest, mida üleminekutoetused tähendavad. seda, milline on olukord liikmesriikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides, kus on samuti üleminekutoetused, eesmärk ongi pöörata teie tähelepanu sellele, kuid te alati soovite, alati, et te, kui soovite muuta olemasolevat süsteemi Euroopa institutsioonide jaoks, siis see võib olla teile eh, inspiratsiooniks ja meil on ka mitmesuguseid soovitusi, mille soovime teile edastada. kõigepealt eh, üks punkt, mis asjad eh, on üleminekutoetused? olete ilmselt tuttavad, need on maksed, mis äh, tehakse erinevate institutsioonide liikmetele teatud aja vältel pärast ametikoha või mandaadi lõppemist sõltuvalt teenistuse, teenust, teenistuse pikkusest ning äh, sellega on seotud üsnagi keeruline määrustik, äh, mille, mis puudutab erinevaid menetlusi erinevates institutsioonides ilmselt olete kõik äh, äh, sellega tuttavad seoses parlamendi statuudiga, äh, seoses otsusega kaks tuhat viis murd kuussada kaheksakümmend neli, mis selgitab, mis on, millised on üleminekutoetused parlamendi liikmete jaoks, teiste institutsioonide jaoks on asi keerulisem, sest kaks tuhat kuusteist oli reform mis viis sisse olulised muinatused, seega nõukogu Euroopa Kohtu kontrollikoja komisjoni eh, ombudsman, andmekaitse eh, amet, eh, see sõltub siis sellest, kas inimesed hakkasid tööle enne või pärast neljandat märtsi kaks tuhat kuusteist. lisaks sellele me uurime seda, mis tegeleme sellega, mis toimub Euroopa Investeerimispangas ja Keskpangas, millest mõlemal on oma äh, äh, määrustik paigas, mis äh, on aluseks võtnud Eesti institutsioonide reeglistiku. esimesi küsimusi, mis me esitasime, oli miks meil sellised üleminekutoetused on, mida need tähendavad, kas need peavad tegelema rahalise ebakindlusega, mis võib tabada äh, töötajaid, kui nende leping või ametiaeg läbi saab. praegune õigusraamistik eh, tegeleb sellega, seal räägitakse finantsilisest ebakindlusest eh, ning eh, on mingisugused oma põhjused olemas ja eesmärk on ära hoida huvide konflikti tekkimine, et garanteerida, et pärast äh, seda, kui mandaat lõpeb, ei pea äh, otsima töökohti, äh, mis võivad tekkida huvideta, huvide konflikte. ja kui selline üleminekutoetus on olemas, see mm, siis nad ei ole selleks kohustatud, näiteks nõukogu arhiivid olid äh, Äh, väga kasulikud meile äh, selles osas, kuidas esimesed üleminekutoetused välja töötati, näiteks Pariisi leping, millest siin on, näete pilti, kus äh, kus Euroopa Terase ja Söeliidu ähm, kõrgemad ametnikud olid, kes olid ametnikus, ametis kolm aastat, üleminekutoestused äh, töötati välja kolmeks aastaks samuti. ning äh, eh, siin esitati küsimusi, mida kirjandus ütleb äh, nende küsimuste kohta ja ning äh, annan nüüd sõna Sarvamaale. enne kui ma jätkan, ma sooviksin ka teha üldiseid märkuseid, tegelikult me räägime viiekümne esimesest aastast alates äh, mandaadi järgsetest äh, töökohtadest, meil on olemas äh, oma määrustik selle kohta ja seda alates kuuekümne esimesest aastast peale, see tähendab siis üks on ligi seitsekümmend aastat vana ja teine viiskümmend viis aastat vana. ma ütlen seda sellepärast, et leidsin, et on äärmiselt äh, silmatorkav, et, äh, et, äh, et teadlased, kes tegelevad haldusküsimustega ja sotsioloogid, me teame väga palju poliitikast, me tunneme suurt huvi poliitiliste karjääride vastu, me tunneme huvi skandaalide, kriiside vastu, tunneme huvi institutsioonide vastu, aga me ei tea absoluutselt mitte midagi äh, sellega, sellest, mis saab poliitikutest pärastpoole, praktiliselt mitte mingisuguseid äh, tõendeid pole selle kohta, mida teevad poliitikud äh, või kõrgemad ametnikud, kui nad teenistusest lahkuvad. see on uskumatu. kui me räägime nüüd äh, sellest uuringust, siis peame seda kombineerima veel teise fenomeniga, mis on siis see, et äh, asi on täpselt sama, kui me räägime üleminekutoetustest. me ei ole veel kohtunud äh, ainsatki uurimist, mitte komparatiivset uurimist, seda pole olemas, äh, üleminekutoetuste kohta, selle kohta ei ole, nende tõhususe kohta pole ainsatki sõna. samuti ei ole, ei ole ka nende kasutamise kohta uurimist tehtud ning ka vajaduste kohta, äh, mis on äh, seotud üleminekutoetustega. akadeemilises äh, uurimuses on praegusel hetkel ainult üks arusaam, mis on siis see, et eksperdid leiavad, et üleminekutoetused on legitiimsed, sest praegusel hetkel on poliitikud Äh, professionaalid, kelle raske töö eest tuleks neid tasustada ning seda ka sellepärast, et poliitikute jaoks pole töötu abiraha olemas. see loomulikult äh, muudab üleminekutoetuste äh, maksmise legit-, legitiimseks. probleem on nüüd aga selles, et, et et määruses kaks tuhat kuusteist põhjendused või loogika äh, on võtnud äh, eesmärgiks kompenseerida äh, finantsebakindluse vastu ning seega, kui me loeme, et üleminekutoetuseid tuleb maksta selle ees, et aidata inimesi rahaliselt ebakindlal perioodil ning selle osas on olemas teatud uurimismused, mitte palju. ning need uurimuste järeldus on, et puuduvad igasugused tõendid äh, sellise väite esitamiseks. väga vähe on poliitikuid, kes äh, on äh, äh, ühesõnaga, me leiame, et meil on siin selline probleem, et, äh, et meil on äh, olemas äh, väide, mis puudutab rahalist ebakindlust, aga samas on meil määruses kirjas, et üleminekutoetuse peaks kompenseerima rahaliselt ebakindla perioodi mandaadi lõppedes, aga sellist nähtust ei ole olemas. mina arvan, et lähitulevikus tuleb meil tegeleda keerulise probleemiga, millest esimene on väga lihtne. nimelt kogu raamistik sellisel kujul, nagu me teda praegu tunneme, ei võta aluseks tõenduspõhisust, ei võta põhi, aluseks fakte. see ei ole legitiimne, kui te soovite nii öelda. ning siis on meil veel lisaväiteid eh, selles määruses, raamistikus äh, mis äh, puudutab, äh, mis ütleb, et äh, poliitikutel on õigus taotleda üleminekutoetusi isegi, kui nad on erasektoris tööd leidnud. see on äärmiselt problemaatiline, sest meie arvame, et varem või hiljem see tähendab, et avalik see kriitiline osa pressist hakkab nende küsimustega tegelema ning kasutab äh, seda äh, selleks, et luua äh, enesekeskse ja ahne poliitiku kuvandi. seega arvan mina, et on vaja see raamistik üle vaadata ning luua selle aluseks tõenduspõhised faktid. ning põhjendus praegusel kujul on meie meelest äh, äärmiselt problemaatiline. suur aitäh ja jätkamiseks. Äh, järgmine punkt on see, kes äh, on, kelle, on õigus üleminekutoetustele see slaid näitab erinevaid institutsioone Euroopa Äh, parlamendis äh, on liikmeid seitsesada viiskümmend üks äh, saadikut, aga pealegi on veel kohtunikud, kohtujuristid. komisjonis on kakskümmend kaheksa volinikku, kakskümmend kaheksa kontrollikoja liiget on, siis on veel olemas Euroopa Andmekaitseamet, ombudsman ja ka ning äh, ning äh, kui kaua äh, see toetus kestab, kaks tuhat kuusteist oli oluline roll ning üks olulisi muudatusi, mis sisse viidi, oli see, et maksimaalne kestusaeg leidis kärpimist näete siin musta värviga maksimaalset kestvusaega erinevates institutsioonides eh, nii enne kui pärast reformi ning punaselt on eh, siis eh, ka töö kohtade alased piirangud on punaselt tehtud nagu ma mainisin, see kestvuse pikkus oli, eh, seda leidis piiramist, kuid eh, näiteks Euroopa Investeerimispangas oli see eh, kolm aastat, nüüd on see piiratud kahe aastaga ning üks teine oluline sõnum, mis puudutab tööhõive piiranguid, siis pärast ametiaja lõppu siis näeme, et äh, Euroopa Keskpangas ja Investeerimispangas ja ka eh, nõukogu presidendi, komisjoni presidendi ametikohal eh, on see eh, periood pikenenud teiste institutsioonide puhul vastupidi, kus Euroopa Kohtus ja kontrollikojas on kolm aastat üleminekutoetust, vabandust, töökohtade piiramist, kuid kakskümmend neli kuud ehk kaks aastat ehm, üleminekutoetuseid. ning siin on teile näide sellest, eh, siis ehm, kui inimene on töötanud institutsiooni heaks viis aastat Euroopa Parlamendis, tähendaks see viiskümmend tuhat eh, eurot üleminekutoetusi kuue kuu jooksul, teistes eh, institutsioonides äh, on see siis näiteks umbes kakssada tuhat eurot, kuid jaotatud kahe aastani. mida see tähendab eelarve jaoks, see slaid näitab teile siniselt eh, kulud Euroopa Parlamendi jaoks, punane komisjoni jaoks ning eh, näete siin ka teiste institutsioonide kohta käivat teavet. ja eh, mustad vertikaalsed jooned on parlamendi valimised ja parlamendi uuendused ning nagu te näete, on kulud alati suuremad eh, valimiste järgselt ning eh, see jõuab üle viiekümne miljoni euroni pärast viimaseid parlamendivalimisi. viimane punkt, mis juhtub äh, toetusperioodil infokohustus on olemas, eelmine parlamendi, endine parlamendiliige peab äh, andma teavet oma tööalase olukorra kohta, sest äh, see äh, mõjub, mõjutab üleminekutoetuse maksmise väljaarvutamist praegusel hetkel Euroopa Parlamendis parlamendi liige asub tööle teises institutsioonis või astub mujale avalikku ametisse, siis siis selle peale väheneb üleminekutoetus. aga mingit mõju ei ole, kui endine parlamendi liige asub tööle erasektoris teiste institutsioonide jaoks. üleminekutoetus lõpeb, kui minnakse ametisse teise institutsiooni ning äh, seda äh, katkeb ükskõik millise äh, palka tekitava ameti astumise juures. järgmine punkt, mille osas soovime, see raport on, eriti esitab üle vaate olukorrast liikmesriikides, samuti ka näiteks sellistes riikides nagu Kanadas ja Šveitsis. räägime sellest, kuidas teised institutsioonid tege-, te, kuidas teised riigid tegelevad üleminekutoetustega, kas neist on võimalik äh, inspiratsiooni saada, näiteid on Hispaanias ja Kanadas äh, on äärmiselt äh, selge side üleminekutoetuste ja töökoha piirangute osas Belgias, Šveitsis ja Suurbritannias leidsime, et kui astub, töötaja astub tagasi vabatahtlikult, siis üleminekutoetused katkestatakse, see tähendab siis seda, et see üleminekutoetused selguvad, see on seoses sellega, kas to-, lahkumine on toimunud vabatahtlikult, Rootsis näiteks on seotud ka otseste vajadustega ja äh, Äh, millele järgnevates riikides ei ole äh, kontrolli vaja, sest äh, toimub ainult ühekordne makse ametikoha kadudes nagu Kanadas, Itaalias ning Hollandis on selline mudel, mis toetab uute töökohtade leidmist ning teistes riikides jälle lõpeb lõpeb äh, see äh, toetuste maksmine sõltumata sellest, kas on öö, äh, olemas uus töökoht endisel saadikul või mitte. Hispaanias näiteks öö, tegeletakse võimalike vigade ärahoidmisega, teavitatakse seega ka vastutavat ametit, mis on seotud sellega siis, kas endine töötaja Äh, on endale uue töökoha leidnud või mitte. Uh... kuna aega väga ei ole, siis räägiksime järeldustest. kõigepealt esimene järeldus, et meil on väga killustunud õigusloomeline raamistik. meie leiame, et seda on väga raske õigustada ja õigused on erinevad, hüvitised on erinevad, seda võib-olla saab õigustada, aga samal ajal maksete aeg on väga erinev ja seda on väga raske õigustada ja väga raske on õigustada, miks see, kõik need reeglid on nii erinevad. näiteks nõukogus on võimalik äh, hüvitisi vähendada, kui äh, asutakse tööle Äh, erasektoris, samal ajal aga Euroopa Parlament jätkab maksete maksmist, nii et seda on väga raske selgitada. nii et me tõesti leiame, et õigusloomeline raamistik tuleks äh, kooskõlla viia. kõige tähtsam on see, et meil on vaja raamistikku, mis põhineks faktidel. seega, meil on vaja rohkem tõendeid ja uuringuid selle küsimuse kohta me põhimõtteliselt ei tea mitte midagi selle kohta, kas ja kuidas neid üleminekutoetuseid äh, kontrollitakse huvide konflikti valguses. et äh, kui tekib huvide konflikt, kas neid makstakse ikka veel samas suuruses välja, kas neid vähendatakse, see kõik annab siin väga palju ruumi spekuleerimiseks ja see näitab, et praegune õigusloomeline raamistik on problemaatiline. me usume ka, et tasub vaadata ka täiesti uusi novaatorlikke mõtteid. me oleme seda teatud riikide puhul näinud. näiteks võiks noortele makstavaid makseid võiks vaadata kui stiimulit uue töökoha leidmiseks miks ei maksta üleminekutoetusi välja ainult siis, kui seda on vaja, tõesti ainult siis, kui on vaja. miks ei vähendata üleminekutoetusi pärast mingit aega selleks, et äh, stimuleerida siis neid inimesi, motiveerida, et nad uue töökoha leiaks, meil on siin tõesti tipp-poliitikuid, äh, kelle puhul tõesti võib olla psühholoogiliselt väga raske ametist lahkuda nii et me võiksime nii-öelda äh, materiaalsed stiimulid asendada teiste äh, stiimulitega, näiteks nad võiksid nõu äh, anda konsulteerimisteenuseid pakkuda ja näiteks ka nende perekonnaliikmete jaoks võib see aeg olla väga raske, kui tipp-poliitikud ametist lahkuvad ja selle kohta on meil väga vähe uuringuid. praegu on keskendutud ainult materiaalsetele stiimulitele, aga mitte mittemateriaalsetele me te-, oleme teinud ka ettepaneku vähemalt mõelda selliste küsimuste peale, kas tuleks üleminekutoetusi maksta siis, kui lakuta-, lahkutakse ametis vabatahtlikult. siiamaani suurema osa reeglite kohaselt makstakse toetust ka siis, kui vabatahtlikult lahkutakse teenus, teenistusest ja see võib ka olla problemaatiline ja väga vähe on meil olnud aega seda arutada, aga me usume, et äh, vanade heade aegade juurde tagasipöördumine ehk aastasse tuhat üheksasada viiskümmend üks äh, äh, aastasse tagasipöördumine ehk et tööjärgsed piirangud tuleb kuidagi seada kooskõlla üleminekutoetuste maksmisega, nii et tõesti väga tähtis on siin äh, seda kooskõlastustööd teha. ja peale selle tuleb ka maksete järelevalvet äh, parandada. Roland. jah, seda küsimust oleme erinevate institutsioonidega arutanud äh, ja tegemist on päris suure ülesandega, tuleb äh, hoida ühendust ametist lahkunutega ja äh, väga palju ei ole siin usaldust ja usku nendesse iga-aastastesse aruannetesse ja et kõik toimib väga hästi. aga järelevalvet on teostatud, vigu on avastatud ja, ja tõesti väga tähtis on siin uurida seda olukorda ja võib-olla siis iga-aastane maksudeklaratsioon äh, tuleks ka siis kohustuslikult äh, lisada sellele iga-aastasele aruandele, et siis võib-olla oleks ka lihtsam neid kontrolle läbi viia. see olekski meie poolt kõik, aitäh teile ja ootame juba põnevusega teie küsimusi ja kommentaare. suur tänu, väga huvitav nii palju lõbu nii vähese raha eest, aitäh teile selle eest mul on teile kohe küsimus, te uurisite siin nii äh, ametnikke kui ka mandaadi omanikke, eks, ehk siis vastavalt äh, nõukogu äh, määrusele kakssada kuusteist näiteks Saksamaal tehakse siin väga selget vahet, see puudutab karistusõigust ja ka teisi valdkondi, miks teie need kaks ühte potti panite? Um, yeah, wir haben. Um, yeah, sorry. We, we tried very much not to um, sort of confuse this in the. me ei üritanud seda siin segamini ajada ja üritasime vaadata neid nõudeid eraldi erinevates osades. nii et võib-olla nüüd, kui me seda esitlesime, siis ajasime segamini, aga teil on täiesti õigus, me teeme siin vahet et äh, ka siin raportis äh, tehakse selgelt vahet endistel Euroopa Parlamendi liikmetel ja teiste institutsioonide ametnikel, nii et äh, ka uuringutes, akadeemilistes uuringutes on seda vahet tehtud ja Christopher Temke võib teile sellest rohkem rääkida, võib-olla praegu siin esitluses ajasin nad segamini. ja meil tõesti paluti vaadata nii ähm, ametnikke kui ka Euroopa Parlamendi liikmeid. suur tänu ja nüüd saab sõna raportöör Peetri. aitäh, esimees. kõigepealt äh, palju õnne Euroopa Parlamendi poliitikaosakonnale ja ka uuringu läbiviijatele, härra Blomeierile ja härra Temkele, nii suurepärase ülevaate andmise eest, sest tõesti, tegemist on minu arvates väga tähtsa küsimusega. tõesti, nüüd on viimane aeg hakata tegelema põhjalikult selle tähtsa küsimusega, mis puudutab tegelikult demokraatlikku juhtimist ja Euroopa Liidu läbipaistvust ja veelgi rohkem puudutab see ju tegelikult ka Euroopa Liidu mainet avalikkuse silmades. nüüd ülemineku toetuste äh, voli, maksmine parlamendiliikmetele, komisjoni volinikele, kontrollikoja liikmetele, investeerimispanga ametnikele, kõikidele ametnikele, kes kõrgetel kohtadel töötavad, on olnud tähtis ja viimastel aastatel oleme me näinud murettekitavaid juhtumeid, kus varasemad ametnikud on asunud tööle mõnes teises avalikus institutsioonis, aga sellegipoolest maksti neile veel väga suuri üleminekutoetusi Euroopa Liidu eelarvest samal ajal aga tuleb meile ka väga täpselt selgeks teha, milline on õiguslik alus ja kuidas üleminekutoetusi hallatakse hoolitsemaks selle eest, et nad tõesti oleksid legitiimselt makstud. nagu siit uuringust välja tuli, sellised toetused on levinud, aga neid väga lihtsakäeliselt ka nii-öelda legitimiseeritakse. aga samal ajal makstakse neid vahel väga kahtlastel tingimustel ja minu arvates oli väga huvitav see, et siin põhimõtteliselt sõltutakse sellest, mida, millist informatsiooni saajad neile annavad, äh, kui siis kontrollitakse, kas reeglitest peetakse kinni ja ka vajalikku informatsiooni edastatakse. me nägime, et ülemineku toetuste puhul on tõesti olnud ka vigu. nii et äh, toetan kõiki neid soovitusi, mida siin uuringus välja toodi. see on vaja üle vaadata, see süsteem, lähtudes faktidest, nagu ka Kristof Temke ütles. meil tuleb reegleid harmoniseerida kõikide Euroopa Liidu äh, ametnike jaoks, kes saavad üleminekutoetusi ja me peame hoolitsema ka selle eest, et neid toetusi makstakse ainult siis, kui on selge, et neid on tõesti ka vaja, eesmärk on selge ja tingimused on täidetud. aga selleks, et seda teha, tuleb toonitada ka seda, et meil on praegu vastavalt sellele uuringule, mis tõesti täiesti hämmastavalt on tegelikult esimene teaduslik uuring selles küsimuses, mida üldse kunagi tehtud ja see on tegelikult täiesti uskumatu, aga nüüd, kui see on tehtud, tuleb seda vaadata kui alust selleks, et uurida edasi ja välja selgitada, kuidas seda süsteemi oleks võimalik üle vaadata selleks, et see põhineks faktidel ja oleks seega siis ka tõeliselt legitiimne. ma võiksin selle nüüd kokku võtta ja öelda, et et need toetused ei peaks olema siin stiimuliks selleks, et mitte uut töökohta leida, vaid otse vastupidi, nad peaksid äh, motiveerima inimesi uut töökohta leidma. ja kontrolle tuleb parandada selleks, et neid äh, toetusi makstaks tõesti ainult siis, kui vajadus selleks on olemas. aitäh kõigile, kes olid kaasatud selle uuringu tegemisse, see on tõesti meile väga palju fakte ja statistikat edastanud selleks, et me saaksime tulevikus edasi rääkida äh, reformidest. ja täna on mul võimalus ja ma küsingi komisjonilt, et nad annaksid meile nüüd äh, ülevaate ka selle kohta, kui tähtis on nende arvates see küsimus, kas nad on mõelnud süsteemi reformimise peale ja nüüd, kui on saadud väga selged soovitused sellest uuringust, siis mis on järgmised sammud, mida võiks järgmisena ette näha? aitäh! kas te soovite vastata, siis annaksin teile kohe sõna, kui te seda teha soovite Um, jah, me tahaksime toonitada ja Kristof Temke ütles ka seda, et jah, meil on vaja fakte, aga me peaksime olema ka väga loomingulised. meil on väga palju näiteid, kogemusi erinevatest liikmesriikidest, kus on üleminekutoetuse reformitud ja on tehtud seda positiivselt kus on rohkem arvestatud vajadustega ja arvestatud ka selliste mõtetega nagu näiteks see, et varasemad ametikandjad saavad nõuniku koha, et pigem hakkavad andma nõu ja neid kasutatakse kuidagi teistmoodi ära, nii et me tõesti peaksime nüüd äh, vaatama täpsemalt, millised on olnud kogemused selleks, et kuidagi äh, seda, selle uue süsteemi puhul erinevaid võimalusi kaasata ma annan kohe ka Euroopa Komisjonile võimaluse arvamust avaldada, tere tulemast härra Benotsi ja härra Boyer ja peadirektoritest ka härra Lindner ja öelge meile ka palun, et see määrus kakssada kuusteist murd kolmsada see võeti vastu vähemalt minu selja taga, mina ei teadnud sellest mitte midagi, nii et äh, kes härrastest on nõus kohe ennast ohverdama. aitäh, proua esimees. meil on siin nõukogu määrus aastast kaks tuhat kuusteist, mis põhineb äh, lepingusätetel ja siin ei ole komisjonile algatusõigust ette nähtud, nii et tegemist on määrusega, mille nõukogu võtab vastu omaalgatuslikult äh, ja ilma Euroopa Komisjoni või Euroopa Parlamendiga konsulteerimata. võib-olla see vastab siis teie küsimusele. ja mis puudutab äh, teisi õiguslikke meetmeid, mida siin uuringus mainiti, see puudutab Euroopa Parlamendi liikmeid ja teie teate paremini kui meie, mis on selle õiguslikuks aluseks ja kuidas see toimib. kas teil on veel kommentaare ka selle uuringu kohta? tundub, et kõik vaatavad nüüd piinlikult laua alla. kolleeg Sarvamaa ma teadsin, et see kujuneb huvitavaks, aga ma mõtlesin, et äh, kõigepealt loen uuringu põhjalikult mitu korda läbi, et siin kohtumisel üllatusi ei tekiks, aga ma pean siiski ütlema, et ma oleks pidanud äh, tõesti seda paremini ette nägema ja ma tõesti arvan, et ma räägin tõesti paarisaja miljoni inimese nimel, kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu ma ei süüdista siin komisjoni, see ei ole teie süü mitte mingil juhul. aga lihtsalt see, ja kui ma nüüd sellest õigesti aru sain, siis ei ole tõesti mitte midagi, mida meie saaksime ette võtta, ei ole mitte midagi, eh, mida keegi siin ruumis või Berlemoo hoones või kuskil siin linnas ette saaks võtta. mis tähendab tegelikult seda, või ma tõesti loodan, et praegusel hetkel internetis seda ülekannet kuulab rohkem kui viis inimest, sest <laughs> see on tõesti ennekuulmatu. kui see on see vastus, mille me täna saame, siis hästi, noh, olgu, aga see teeb mind tõesti väga õnnetuks, et kui ma pean nüüd siin hakkama ajakirjanikele küsimustele vastama ja ütlema, et nojah, et me üritasime tõsta seda, selle küsimuse, aga vastus oli, et me ei saa mitte midagi teha on tõesti väga hea, et siin kaks tuhat kuusteist see reform läbi viidi, sest see vähemalt oli mõistlik või tundus mõistlik väga paljude jaoks, et kahekümne kuuelt kuult see alandati kahekümne neljale kuule ja teatud astmed süsteemi sisse viidi. aga noh, kontrolle nüüd küll ei tugevdatud, aga no vähemalt sai pilt natukenegi selgemaks kuid siin see uuring on toonud nõrgad äh, lülid välja süsteemis äh, ja meil ei ole siin mitte mingeid äh, võimalusi vähemalt praegu parandamiseks. nüüd öelge mulle, et ma olen asjadest valesti aru saanud. järgmisena kolleeg Tarand, palun. For... suur tänu härra Ploomerile ja Temkele selle suurepärase uuringu koostamise eest selles tähtsas küsimuses. ma ei ole nõus härra Sarvenmaa täieliku pessimismiga selle viiesaja miljoni inimese ees Euroopas. me saame midagi ette võtta ja see on esimene samm. me arutame seda uuringut ja teeme ettepanekuid kõige suuremaks komistuskiviks on praegusel hetkel midagi, mil, mis olevat härrasmeeste kokkulepe ja see tähendab vähemalt minu emakeeles seda, et mitte ükski institutsioon ei pista nina teise institutsiooni tegemisse. aga kuna me ei ole kunagi neid härrasmehi näinud, ma ei kahtle, et neid pole olemas, aga nad vist vähemalt ei julge avalikkuse ette tulla nii et kui me nüüd lõpetame sellised härrasmeeste lepingud ja kritiseerime ka tegelikult iseenda kokkuleppeid, parlamendi kokkuleppeid ja muudame neid, siis see on ju meie kätes ja siis meil on ka tegelikult suurem õigus teistelt nõuda, et nad midagi sarnast teeks. komisjonilt, äh, kontrollikojalt, äh, suisa nõukogult endalt. tooksin teile kaks näidet mis on võib-olla naeruväärsed ja võib-olla härra Sarvamaa ei taha ka seda ajakirjanikele selgitada. näiteks natukene aega tagasi Eestis, riigis, mida mina kõige paremini tunnen, valisime presidenti, riigipead, kes oli varem kontrollikoja liige ja ta saab kuus aastat vist mingit üleminekutoetust kompenseerit-, meenutatakse talle siis seda, et tema, ta valiti mingi vaese riigi riigipeaks. ma ei tea, miks. Eesti Vabariigi president tõesti teenib päris korralikult, ta ei ole töötu. nii et äh, sellised äh, liiased meetmed tuleks kohe, otsekohe lõpetada. nii nagu siis, kui me lõpetasime selle, et kakskümmend kaheksa kontrollikoja liiget tulid kohale iga-aastase aruande esitamisele, ähm, et selleks, et nad härra Leenele plaksutaksid seal üheskoos. järgmine samm oleks volinikud. reeglid on nimelt seal sellised. et kui selle nõndanimetatud juhtumis, jahtumisperioodi ajal äh, see on nagu tuumareaktori jahutamine siin, kui oled olnud volinik. et sa ei või lisatööd võtta eraettevõttes, kui sa ei deklareeri, kui palju sa teenid ja see osa siis vähendatakse, võetakse siis üleminekutoetusest maha. minu teada väga paljud volinikud, eriti just endisest Ida-Euroopa riikidest, ei ole teinud ja kui neilt küsitakse või nagu parlamendiliikmed küsivad, siis komisjon ei vasta või vähemalt ei vasta mitte rahuldavalt. ja võib-olla see raha summa ei olegi nii suur, aga tegemist on ikkagi reeglite rikkumisega, mis komisjon on ise enda jaoks kehtestanud ja siis õigusteenistus andis mulle nõu, et ma peaksin selle küsimuse tõstatama äh, parlamendis AFCO komisjonis, kuid kahjuks juhtis seda endine volinik, nii et ta lihtsalt ignoreeris seda taotlust ja teeb seda praegugi edasi ja see on järgmine asi, mida parlament peaks tegema, me ei tohiks ignoreerida neid küsimusi, jah, see on tõesti häbiväärne, ma tean seda, aga noh, saagem sellest häbist nüüd üle ja löögem käed külge. ja no tõesti, nagu ma ütlesin, ma ei jaga härra Sarvelmaa pessimismit, tõesti. väga raske on muuta neid harjumusi ja traditsioone, mis meil on, aga siiski tahaksin kiita Euroopa Parlamenti ühe asja eest, tõesti harva võime olla enesele uhked, aga siin tõesti võime olla uhked, sellepärast et meie üleminekutoetus on väga mõistlik, seda makstakse igakuiselt, kuni sa leiad uue töökoha ja saad lahti sellest stressist ja meeleheitest, et sind tagasi ei valitud. minu koduriigi parlamendis äh, on see näiteks lahendatud palju kurjemalt, kui mõni ministritest kaotab oma töökoha ja tuleb tagasi parlamenti, siis see parlamendi liige Äh, peab lahkuma parlamendist, põhimõtteliselt poole tunni jooksul saab kogu summa kätte, mille ta on välja teeninud ja ja siis võib juhtuda, et paari päeva pärast äh, tuleb see Riigikogu liige tagasi, äh, see lahkunud Riigikogu liige tagasi, aga toetust ta tagasi maksma ei pea, nii et tegelikult see Euroopa Parlamendi süsteem selles mõttes on ikka palju parem Derek Vaughan, ma ei tahtnud seda kommenteerida, tõesti väga raske on rääkida äh, asjadest, kus sul endal võivad ka olla huvid mängus. tegemist on väga huvitava küsimusega ja Ühendkuningriigis pärast märtsi kaks tuhat äh, üheksateist muutub see eriti päevakajaliseks, sellest räägitakse kindlasti väga palju ajakirjanduses ja keskendutakse just nendele üleminekutoetustele, mida hakatakse maksma Ühendkuningriigi liikmetele, kui me lahkume. aga nagu siin öeldi, ei ole väga palju uuringuid läbi viidud, meil ei ole väga palju tõendeid ja tõesti, siin võib juhtuda see, et me hakkame üldistama. kui vaadata seda leheküljel kaheksateist slaidi, siin räägitakse äh, sellest, et äh, kasutatakse erinevatel põhjustel neid äh, toetusi, aga mitte finantsebastabiilsumise kompenseerimiseks. Äh, meil on põhimõtteliselt viieaastane leping ja kui meid ei valita tagasi, siis tõesti paljudel on raske uut töökohta leida ning nendel inimestel, nende perekondadel on tõesti väga raske finantsolukord, me ei tohi siin üldistada, sest tõesti on inimesi, kellel on tõesti väga vaene taust, nad saavad nii-öelda viieaastase lepingu ja neil on seda toetust tõesti vaja ja kui vaadata neid numbreid eh, järgmisel leheküljel, siis võrreldes teiste institutsioonidega tegelikult eh, meie üleminekumeetmed ei kesta nii kaua kui teistel ja tegelikult numbrid ei ole ka nii suured, nii et tõesti me keskendume siin väga palju poliitikutele, aga äkki nüüd peaksime nüüd vaatama hoopis teiste institutsioonide ja organite poole sest äh, kui see argument praegusel hetkel siis välja tuli, siis me tõesti peaksime seda vaatama. peame tõesti olema ettevaatlikud, enne kui hakkame siin järeldusi tegema. Ähm, ühte asja tuleb veel öelda et me peame tõesti täielikult arvestama nende üleminekusummadega. küsimus oli ju, et miks need üldse peaks maksma, kui me seda radikaalset küsimust ei esita, siis on ka täiesti selge, et iga töökoht, mis pärast leitakse, ükskõik kas see on avalikus või erasektoris, see tuleb äh, äh, maha arvestada, Euroopa Liidus seda ei tehta, Saksamaal ametnike seaduses on see teistmoodi äh,, avaliku sektori ametnike seadustes, seal arvestatakse selle summaga, tuleb mõelda ka pensioni peale, siin on inimesi, kes on kolmkümmend, nelikümmend aastat ametnikuna töötanud ja neil on ka õigus pensionitele nii et tõesti on väga tähtis, et siin tehakse neid tasaarveldusi, see on see miinimum, mille palvega pöördume ka raportöör Zelleri poole, et ta sellega arvestaks. tõesti, te olete nüüd siin kolmekesi kohal ja kolmekesi ei ole meile mitte midagi öelnud, olete siin vaikinud. kogu see lugu on Euroopa Liidu maine jaoks väga kahjulik. Te tõesti ei saa arvestada sellega, et mitte keegi ei saa sellest teada. ja küsimus on tõesti selles, et miks neid asju on nii korraldatud, miks te ei ole üritanud nüüd koos parlamendiga leida lahendust mille puhul kõik saaksid öelda, et jah, tegime selle ära sellepärast, et oli vaja. ma tõesti ei hakka siin mitte ühtegi punkti eraldi vaatama, see on suur viga. komisjon on ilmselgelt siin vea teinud, millal saab nõukogu selliseid asju ise öö, äh, otsustada, nii et tõesti, ma arvan, et oleks palju parem olnud, kui te oleks konsulteerinud, kogu see menetlus kahjustab Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu mainet ja sellel on omad tagajärjed. mul on tõesti väga kahju, juba praegu olen pahane selle peale, et nüüd kõik hiljem öö, äh, loevad ajalehest, et mina saan kolmsada tuhat üleminekutoetust ja jääb nüüd mulje, et tegelikult on parem see, kui sind tagasi ei valita, kui see, et sind valitakse tehakse, ma arvan, et äh, sellist mainet äh, me ei tohi küll siin kujundada. härra Linnert siiski on otsustanud, et annab alla ja ütleb midagi. Er leping on, nagu ta on. komisjon kui institutsioon ei teinud ettepanekuid ja komisjon kui institutsioon ei teinud ka mitte mingit eelnõud ega kinnitanud seda, mis oleks siis jõudnud nõukogu lauale, nii et selles mõttes mul on tõesti väga raske nõustuda selle etteheitega, et komisjon on siin midagi läbipaistmatult või peidetult teinud aga noh, olgu, olen valmis selle äh, etteheite siis tagasi võtma, aga tahaksin siis teada, kes nõukogus seda tegi äh,? härra Linder vastas mikrofonita. ma ei oska teile nüüd täpselt öelda, kuidas need asjad nõukogus käivad, aga ma eeldan, et eesistuja mängib siin väga tähtsat rolli ehk et siis eesistuja vastavalt aruteludele nõukogu töörühmades algatas selle küsimuse, et seda muuta. kas te võiksite meie soovime nende inimestega rääkida, kes selle eelnõu tegid. ja nüüd palume komisjonilt abi, aitäh juba selle abi osutamise eest, me tahaksime täpselt teada saada, kelle poole me peame pöörduma, et seda küsimust arutada. ja oleks tõesti väga hea, kui te meid aitaks, kui te meid ei aita, siis oleks sellest väga kahju. panin selle kirja, ütleb härra Lindner, ja siis vastan teile. ma lisaks ütleksin veel nii palju, et komisjon tegi teise algatuse, see oli käitumisjuhiste reform, see puudutab siis volinike käitumisjuhiseid. president Juncker oma kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus kuulutas selle ka välja ja komisjon on selle põhimõtteliselt nüüd ka vastu võtnud ja ootab parlamendi arvamust selles küsimuses. ja üks tähtsamaid küsimusi seal on see, et seda nii-öelda jahtumisperioodi pikendatakse kaheksateistkümnelt kuult kahekümne neljale kuule volinike jaoks ja siin on tõsi ka see, mida uuringus äh,, ei olnud tõsi see, mida uuringus öeldi ja presidendi puhul siis see jahtumisperiood on kolm aastat, nii et seal, kus komisjon midagi sai ette võtta, äh, võttis ka ette ja konsulteeris ka parlamenti siis vastavalt jah, tõesti, siin me tegime väga palju ettepanekuid, mida kõik oleks veel saanud teha. nüüd ma aga annaksin sõna ühele esindajale kodanikuühiskonnast, täiesti suur erand on see, aga Transparency International esindaja saab nüüd sõna, palun suur tänu, suur tänu selle kutse eest ja selle eest, et me saame siin täna oma arvamuse välja öelda. Transparency Internationali arvates on kõige tähtsam see, et me väldiksime huvide konflikti siis, kui äh, kõrgete ametite kandjad, ametnikud äh, lõpetavad oma mandaadi ja vahetavad töökohta. me oleme koostanud uuringu, mille avaldasime selle aasta jaanuarikuus, äh, kus me analüüsisime kõikide Euroopa Parlamendi liikmete, Euroopa Komisjoni liikmete karjääri pärast seda, kui nad Euroopa Liidu, Euroopa Liidu institutsioonidest lahkudest, lahkusid ja me nägime, et selle viiesaja inimese puhul umbes kolmandik jäävad siiski avalikku sektorisse tööle, kas riiklikes või rahvusvahelistes asutustes, teine kolmandik äh, lihtsalt kas ei töötagi enam või me tegelikult ei saanud üldse infot, kas nad töötavad või mida nad teevad ja, ja kolmas kolmandik läheb mujale tööle ja me nägime, et selle kolmandiku juures Euroopa Liidu või Euroopa Parlamendi liikmed töötavad väga tihti äh, lobistide heaks, kes on läbipaistvusregistris kirjas, nii et tegemist on süstemaatilise probleemiga, kus tekivad huvide konfliktid, kui inimesed äh, Äh, lahkuvad Euroopa Parlamendist. tõesti, paljude ametnike jaoks on küll nii-öelda jahtumisperiood, aga Euroopa Parlamendi liikmete puhul seda ette nähtud ei ole. ja see on tõesti väga naljakas, sellepärast et need ametnikud, kes parlamendis töötavad, neil on teatud äh, töökoha piirangud, kui nad äh, lõpetavad oma töö assistendina või Euroopa Parlamendi ametnikuna. me teame, et siin kodukorda muudeti ja jaanuarikuus, jaanuarikuus kehtivad uued reeglid ja et äh, parlamendiliikmed peavad nüüd parlamenti teavitama, äh, kuhu nad tööle asuvad äh, pärast seda, kui nad on lahkunud, aga me ei tea, kuidas see praktiliselt ka toimub, et kas on mingi süsteem, mis on paika pandud. me näeme, et väga tähtis siin on see, kuna kõikide nende huvide konfliktide identifitseerimise puhul on väga raske see, eh, kuidas välja selgitada, et kas tekib huvide konflikt, on meil vaja siin nii-öelda eetilist järelevalvajat, aga praegusel hetkel on olukord selline, et suurem osa institutsioonidest paneb iseenda jaoks reeglid paika üleminekutoetuste ja Äh, töö lõpuperioodi kohta ja keegi rääkis siin sellest, et kas tekib mingeid eetilisi konflikte. volinikud ju otsustavad siis ise, kas tema eelkäija võib äh, uuele töökohale asuda ja Euroopa Parlamendis sellist järelevalvet ei toimu üldse nii et meil on siin rahvusvahelisi näiteid äh, meie uuringus äh, ja seal tuuakse siis näiteid selle kohta, milliseid meetmeid oleks vaja vastu võtta. näiteks Kanadias on, Kanadas on reegel, kus öeldakse, et äh, ei tohi nii-öelda pooli vahetada pärast seda, kui institutsioonist lahkutakse ja sellega ennetatakse siis olukordi, mis meil tekkisid näiteks Saksamaal, kus kunagine kantsler äh, Äh, torujuhtme projekti kinnitas heaks, kui oli kantsler ja kohe pärast ametist lahkumist äh, siis sai selle ettevõtte nõukogu liikmeks, mis seda torujuhet ehitama hakkas. nii et tõesti selliseid juhtumeid tuleks äh, vältida. ma ei jaga seda pessimismi, et Euroopa Parlament ei saa mitte midagi teha selles olukorras, siin on terve rida küsimusi, mida parlament saab teha, tõsta häält näiteks olukorra pärast, nõuda muudatusi, aga mis puudutab ka nüüd äh, parlamendi liikmetele kehtivaid äh, äh, käitumisjuhiseid, siis seal sa-, selle kaudu saab midagi ära teha, kodukorra kaudu saab olukorda parandada ja üks asi, mis on tõesti väga hea praegusel hetkel parlamendisüsteemis, on see, et üleminekutoetuste maksmise periood on seotud mandaadi pikkusega ja ma arvan, et ka teised institutsioonid peaksid sellest eeskuju võtma. veel üks asi, mida ei ole paika pandud parlamendis, aga mujal institutsioonides, on see, et kui sa asud uuele töökohale erasektoris, siis siis teenitud äh, äh, summa võetakse maha üleminekutoetusest, see on asi, mida tuleks küll väga kiiresti ka parlamendis sisse viia. jaa, aitäh. võtame seda kõik arvesse. jah, see kakssada, kolmsada kuuskümmend, vabandust, kolm, kolmsada kakssada kuusteist. Need siis puudutavad neid üleminekutoetusi ja see muudatus tehti pärast äh, viimaseid valimisi. see oli siis nende tulemus, aga küsimus on ka selles, et, et mida äh, teha liikmesriikides, äh, kuidas siis arvesse võtta seda Euroopa Liidu makstavat toetust, seda ei ole seni üldse arvesse võetud, mis on väga kahetsusväärne aga kolleeg Saarvamaa, kas või kas keegi soovib teil midagi öelda kas uuringu kommentaaride kohta? jah, suur tänu. ma olen nõus, et varem või hiljem tekivad tagasilöögid mis puudutab ähm, seda regulatiivraamistikku. ja põhjus, miks seda seni veel ei ole juhtunud, on see, et on niivõrd väike huvi üleminekutoetuste vastu. aga varem või hiljem tekib ähm, suurem huvi ja siis hakkavad inimesed täpsemalt vaatama, analüüsima regulatiivset raamistikku, nad äh, hakkavad kahtluse alla seadma, kas need maksed on õiguspärased ja nad hakkavad seda kritiseerima. me oleme selles üsna kindlad. mis puudutab majanduslikku ebakindlust. siis, kui lubate, siis äh, lisaksin omalt poolt paar märkust selle kohta. jah, muidugi on ähm, selle kaliibri poliitikuid, kelle, kes on silmitsi teatavate, teatavate rahaliste raskustega pärast ametist lahkumist, keeruline on seda täpsemalt uurida mm, eraelu puutumatuse tõttu, aga äh, üldiselt võib öelda, et äh, ainult väga vähesed ametikandjad on tegelikult rahalistes raskustes. ja oma uuringus oleme ka teinud ettepanekuid äh, sellisteks juhtudeks. jah, alati saab olema selliseid ametikandjaid ja ja poliitikuid, kes satuvad äh, sellistesse raskustesse, nii et miks mitte maksta üleminekutoetust, kui selleks on vajadus. me oleme igati nõus, et seda võiks teha. kuid on väga keerukas kogu õigusraamistik paraku äh, rajada sellele, et me peame kõigile maksma üleminekutoetusi juhuks, kui nad satuvad rahalistesse raskustesse, sest et reaalses see ei ole nii ja sellepärast on see väga problemaatiline. suur tänu, kolleeg Sarva, palun! aitäh, esimees! mõned märkused kokkuvõtteks. kõigepealt tahaksin teha ühe paranduse ma pean väga, väga harva tuleb mul parandada härra Tarandit, kuid äh, asi ei ole pessimismis, ma ei ole üldsegi äh, pessimistlik äh, ja ma tänan, härra Tarand, et andsite mulle tagasi äh, usu sellesse, et äh, me saame midagi ette võtta selles osas. see ei ole mingi tuumafüüsika. ma olen kindel, et enam kui üheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest mõistavad ehm, teatavaid äh, vigu või probleeme, mis selles süsteemis on. esiteks, et kohe järgmisel päeval pärast ametist lahkumist äh, kui ma saan kohe uue töökoha, ma tean, et mind võidakse mitte tagasi valida ja kui mulle hakatakse maksma töötasu selle uue töö eest kohe esimesest päevast alates, kui ma olen parlamendist lahkunud, siis miks ma peaksin seitse, kaheksa või üheksa kuud või terve aasta, olenevalt sellest, kui kaua ma olen parlamendi liige olnud, saama seda toetust. see ei ole mitte kellelegi mõistetav. et selle probleemi me saame lahendada, aga see on ainult üks ähm, aspekt. ma tahan öelda ka seda, et ei ole piisavalt läbipaistvust sellistel juhtudel, kus meil on näiteks volinik, kes on äh, mõned kuud töötanud sellel ametikohal või keegi, kes on mõnes institutsioonis töötanud aasta või kaks ja saab ikkagi väga suuri summasid, sadu tuhandeid eurosid mõnedel juhtudel. see on veel üks äh, asi, mis minu meelest ei ole tuumafüüsika, aga selle asja peab keegi teine ära parandama, mitte parlament. härra Voon, ma olen mingil määral nõus, see on osa ka sellest, mida ma just ütlesin, et poliitikutel ei ole tihtipeale lihtne uut töökohta leida. nii et äh, üldjoontes me ei tohiks öelda, et, et ähm, see on kõigi jaoks ühtemoodi on ka selliseid institutsioone, kus kõrged ametikandjad on äh, neli aastat olnud töötud pärast Luksemburgist lahkumist. selliseid juhtumeid on, aga kõige olulisem on vaadata, milline on õigusraamistik äh, ja parandada selles vead, lüngad, täita, et meil oleks väga selge õigusraamistik, mis põhineb faktidel, aitäh. Sorry, just one sentence um,, I absolutely tahan lihtsalt öelda, et ma olen täielikult nõus. ka mina tean mitmeid selliseid juhtumeid, kus oli tõesti väga keeruline. isegi töötutoetust saada pärast kahte või kolme ametiaega parlamendi liikmena on tõesti selliseid juhte olnud, kuid minu jaoks on väga oluline küsimus selles, et meil meil on vaja kõige paremaid inimesi, nagu on Euroopa Liidu ametnikega, siis me olime teadlikud ja olime ka sellepärast mures, et mitmetes liikmesriikides lihtsalt ei olnud ühtegi huvilist, sest et palgad ei olnud äh, niivõrd meelitavad, kui, äh, kui palgad koduriigis, võttes arvesse ka kolimist äh, ja ja seda tuleb ka perega arvestada, nii edasi. nii et äh, me peame mõlema poolde arvesse võtma ja me peame siiski suutma pakkuda atraktiivseid võimalusi. et inimesed oleks üldse huvitatud neist ametikohtadest. samas ma olen täiesti nõus, et ähm, kogu see tsükkel peab olema läbipaistev. me praegu tegeleme maanteetranspordipaketiga, kus siis eh, iga veokijuht peab eh, või on silmitsi tööohutuse nõuetega, eh, teede ohutus, liiklusohutuse nõuetega ja minu meelest ei ole mõistetav, et miks me selliste inimeste puhul, kes on väga ähm, vastutust nõudvatel ametikohtadel, et siis me neile peame ju ka ikkagi äh, väärist tasu maksma. aitäh! härra Tutulis kindlasti äh, tegeleb nüüd asjaga edasi ja saadab meile vajaliku info Mm, siin on mõned pakilised küsimused ja mõned praktilised näited, äh, mida tuleb lähemalt uurida. suur tänu selle uuringu eest ja selle tutvustuse eest, see oli tõesti väga põnev ja sellega jõuame meie hommikupooliku ähm, a, äh, koosoleku viimase päevakorrapunkti juurde, mis äh, puudutab äh, eriarvamus number viisteist, kaks tuhat seitseteist ühtekuuluvusvaldkonnas kohaldatud eeltingimusi. palun, härra Pirinski. suur tänu. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika makseid ja selle tulemuslikus, kus muutmist, siis selleks on kaks konkreetset instrumenti rakendatud eeltingimused ähm, ja tulemusreserv ja meie uurisime, kas äh, neid instrumente on tõhusalt kasutatud selleks, et äh, tagada parem ühtekuuluvus, poliitika vahendite äh, kulutamine antud toetusperioodil. mis puudutab eeltingimusi, siis siin on kaks võimalust paremini hinnata liikmesriikide võimekust Euroopa Liidu vahendeid programmide perioodil ära kasutada kuid komisjoni talitus, mis ähm, seda hindamist läbi viis, ei võtnud täielikult arvesse kogu konteksti nagu Euroopa poolaasta või äh, see info, mille kogus peadirektoraat oma seiretegevuste käigus. me nägime mitmeid näiteid ebajärjepidevast hindamisest, mis tekitab õiguslikke probleeme, äh, valideerides äh, liikmesriikide ähm, Ähm, enda hindamist. nüüd äh, selleks, et hinnata, kas eeltingimused on täidetud, tihtipeale viidi läbi üpris, äh, üpris selline üldine äh, hinnang, mida on võimalik erinevalt tõlgendada. samuti on päris selge, et kuivõrd eeltingimused, ähm, eeltingimuste täitmise nõudmine tegelikult parandab olukorda mitmesaja rakenduskava puhul suutsid liikmesriigid need eeltingimused täita, aga äh, kahe tuhande üheksakümnenda aasta lõpuks ei olnud nad siiski veel äh, teada nende lõpule viimise, viimisest. ja rakenduskavad äh, vastutamise järel ei võimalda komisjon ähm, maksete äh, tegemise katkestamist kuni liikmesriik on ähm, oma tegevuse lõpule viinud ja tingimused täitnud. mis puudutab tulemuslikkuse äh, tulemuslikkusreservi, siis äh, tõenäoliselt see olulist, olulist vahendite ümberjagamisele kaasa ei too, seda seetõttu, et rakenduskavade paremaks äh, ümberkujundamiseks erilisi stimuleid ei paku, sest et äh, need on põhiliselt, äh, see põhineb kulutustel ja väljunditel. ja samuti ei toimu ümberjagamist ühe sama liikmesriigi rakenduskaade vahel mis puudutab vähestulemuslikkust, siis maksete katkestamine selle puhul on, on samm õiges suunas, kuid ei, kuid tihtipeale on seal väga suured piirangud ja see ei ole kõik seotud tingimata tulemustega, nii et äh, meie leiame, et äh, regulatiivsed muudatused nende kahe instrumendi puhul ei ole sel perioodil äh, kulutõhulad, seetõttu on meie soovitus, et need kaks instrumenti säilitada ka pärast aasta kaks tuhat kakskümmend, sest et niimoodi on paremini võimalik tõusvalt kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. meie soovituse, soovituste esimene osa oli keskenduse eelkõige eeltingimustele. kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse perioodi jaoks peaks komisjon äh, edasi arendama neid eeltingimusi ning hindama liikmesriikide valmisolekut kasutama kasutada Euroopa Liidu vahendeid, tuleks üle hinnata iga äh, tingimuslikkuse äh, mõistlikkus, et säilita ainult need, mis on vajalikud poliitika eesmärkide saavutamiseks ja selle, teiseks äh, tagada, et nad on järjepidevad Euroopa poolaasta tingimustega, samuti tuleb seada selged hindamiskriteeriumid ja selged eesmärgid ning lõpetuseks tagada tingimuste äh, täitmine ja elurakendamine kogu äh, perioodi jooksul. teiseks, äh, mis puudutab äh, tulemusreservi, siis me leiame, et komisjon mm, peaks selle muutma rohkem tulemustele orienteerituks, et eelkõige siis eraldada vahendeid rakenduskavadele, kus on saavutatud häid tulemusi, tuleks õppida varasematest kogemustest ning ähm, Mm, eelkõige äh, siis toetada neid instrumente, millega on saavutatud häid äh, tulemusi, teiseks on vaja paremaid tulemusindikaatoreid äh, ja ähm, lõpetuseks tuleks ka üle vaadata tingimused siis maksete peatamiseks ja korrektuuriks ehk siis ebapiisavaid tulemuste, tulemusi saaks äh, ebapiisavat tulemust tuleks kiiremini reageerida. aitäh ja annan sõna komisjoni esindajale. Okay, thank you very much uh,, madam chair uh.... suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed, kontrollikoja liikmed, daamid ja härrad, komisjon tervitab kontrollikoja eriaruannet, mis avaldati eelmisel nädalal perioodil kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend äh, on tingimuslikkus loodud selleks, et ühtsuspoliitikat tugevdada ning üleskutseid tehes liikmesriikidele fondide tegevust toetada. raport äh, ütleb, et äh, mõlemad meetmed tuleks, mõlemaid meetmeid tuleks jätkata pärast kahe tuhande kahekümnenda aastat ning rõhutame ühtlasi, et äh, mis puutub edasisi õigusloomelisi ettepanekuid, me ei saa mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi praegusel hetkel teha. mis puudutab eksante tingimuslikkust, siis äh, või eeltingimusi äh, edukate investeeringute tegemiseks, siis oleks vaja innovatsiooni toetada, meil on vaja horisontaalset tingimuslikkust, et toetada struktuurilisi investeerimisfonde ning toetada fonde, mis äh, sellest küsimusest sõltuvad ja mõelda ka fondide peale, mille mõju laieneks. Need äh, tegelevad ka positiivse investeerimiskeskkonna Euroopa Liidus, komisjon märtsis avaldas äh, too töödokumendi eksande tingimuslikkuse suurendamist Euroopa strateegiliste investeeringute fondist. meie uuringud näitavad, et eksante tingimused aitavad läbi viia struktuurilisi muutusi ning äh, äh samuti parandada ka riigipõhiste äh, äh, aruannete äh, koostamist. seitse soovitust on üldise iseloomuga ja äh, rakendusfaasiga, nagu näiteks avaliku hanged, riigiabi ja muu ning on äh, kakskümmend üheksa sek-, äh, mis on seotud sektoripõhiste soovitustega äh, ja selle mõjuga ühtsuspoliitikale umbes. umbes seitsekümmend viis protsenti ehk kolm neljandikku tingimustest täideti programmide vastuvõtmise hetkel. nagu Kontrollikoja liige seda juba mainis on vastu võetud umbes seitsesada tegevusplaani. selliste tegevusplaanide, kavade vastuvõtmine eh, on ähm, komisjonipoolsete tingimuste rikkumine praegusel hetkel kõigest kaks protsenti selliste tegevuskavadest äh, ei leia täitmist ning äh, lähikuudel ähm, ja nädalatel koostab komisjon äh, oma arvamuse äh, selle kohta, millistel juhtudel makseid peatada. minges äh, nüüd reservi juurde. tulemuspõhised äh, raportid äh, on seotud tehnilise abiga ja finantsindikaatorite koostamisega, mis peaks valmis olema kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks ning samuti on seatud, sätestatud ka eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend kolm. komisjon hindab olukorda kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks ning samuti eh, võtame vastu ka eh, kuueprotsendiliste makse, üldmaksetest ning eesmärkide saavutamist äh, hinnatakse kaks tuhat kakskümmend viis ning väga madala tulemikuslikkuse juures võib äh, tekkida vajadust rahaliste korrektsioonide loomiseks. meil on vaja äh, arvesse võtta ka e, e, e, eesmärkide saavutamise esmaste sammude astumist. meil on Äh, soovime ka näha häid tulemusi rakendusfaasides ja äh, peame suutma ka ette planeerida. Äh, meil on vaja teha ka kõik selleks, et keskendutaks põhilistele poliitika eesmärkidega ning samuti tuleb hästi ennast analüüsida investeerimisvajadust ning välja töötada eh, spetsiifilised eesmärgid eh, valikukriteeriumites ning eh, välja töötada Euroopa strateegia majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärgil. samuti tuleb parandada majandusjuhtumist, see on samuti meie arutelude keskmes poliitikavaldkonna tuleviku osas ning äh, samuti soovime suurendada toetust äh, ka äh, tulemuslikkuse auditi kavatseme põhjalikult kasutada, tänan tähelepanu. suur tänu, tegemist on väga hea ja kriitilise aruandega ja see näitab, et me tõesti võtame siin vastu hullumeelseid otsuseid, mida ei rakendata. nii et tegelikult äh, vägagi pani mind mõtlema see, et väga paljusid otsuseid ei rakendata ja sellest tuleb meil tõesti veel rääkida. meie raportöör on kolleeg Pirinski, kes saab ka kohe sõna. Thank you, madam chair and I am not sure how much time we suur tänu, ma ei ole kindel, palju meil veel aega on. püüan teha võimalikult lühidalt. minut üks minut on mul siis aega. no nüüd on nelikümmend viis sekundit pärast teie märkustel järel. tahaksin keskenduda ühele äh, kõikehõlmavale teemale, äh, proua esimees, äh, viitasite ka ise sellele. me kuulsime eile siin volinik Dysoni sõnavõttu ja küsimuse all oli fondi fondivahendite kasutamine ning äh, üks, mida volinik ütles, oli see, et eeltingimuste äh, täitmine on üks põhjus, mis, miks tekivad viivitused. Äh, nüüd võib siin rääkida, kas see on, tegemist on horisontaalse teemaga, siin oleks vaja üldisemat reformi, aga ma usun, et me peame keskenduma põhilistele kriteeriumitele, et kas eel tingimuslikkus ja tulemusreserv tegelikult toovad kaasa kiirema tõhusama rakendamise ning tundub, et äh, lühike vastus sellele on lihtsalt ei. ma ei äh, kavatse äh, kuidagi tagasi lükata seda mõtet, et võiks ka edaspidi ka järgmisel perioodil kasutada neid instrumente, aga ma siiski pean ütlema, et see aruanne ähm, näitab, et peab väga põhjalikult mõtlema selle üle, kas ja mis viisil tuleks sellise lähenemisega jätkata. ma viitaksin kahele lõikele, lõige kolmkümmend üheksa ja teine on seitsekümmend kaks siit aruandest, kus on selgelt välja öeldud, et antud kujul eeltingimuste rakendamine äh, ei parandanud rakendamist ja seitsmekümne kahes on kirjas, et äh, et tulemusliku raam äh,, tulem-, tulemuslikkuse raamistiku äh, rakendamisel tegelikult ei saavutatud paremaid tulemusi kui eelmisel programmi tööperioodil nüüd äh, mul oleks veel mõned märkused, praegu ei ole vist aega põhjalikumalt neisse laskuda, aga ma loodan, et ähm, saame veel selle küsimusele tagasi tulla äh, ja saan kirjalikult saata oma küsimused äh, komisjonile ja kontrollikojale, aitäh! jah, ma arvan, et võttes arvesse, kui oluline on see aruanne, siis peame selle veel kord päevakorda võtma tegemist on tõesti olulise teemaga ja küsimus on selles, et ähm, või e-, e-, kas probleem on neis eeltingimustes või elu rakendamises, minu meelest pigem elu rakendamises. see eeltingimuste kehtestamine tegelikult oleks tõeliselt oluline verstapost, kui seda tõesti ellu rakendatakse. Veiko, kas te peate võimalikuks nende eeltingimuste Äh, tegelikku äh, mm, kehtestamist või neist kinnipidamist. Te ei olete seda lähemalt uurinud. jah, see on väga oluline küsimus, proua esimees. mulle tundub, et on väga tähtis, nagu te ka ütlesite oma sõnavõtu alguses, et see on äärmiselt oluline aruanne ning ning nagu ka ning see on ka väga selline provokatiivne teema. ma tahan lihtsalt teile kinnitada, et me ei ole kriitilised mitte ainult selles aruandes, me valmistume praegu ette aruannet, mis keskendub äh, kestlikkusele ja samuti valmistume ette aruannet nüüd ähm, lihtsustamise kohta, ka sellest olen vastutav. mulle tundub, et jah, kui vastata lühidalt teie küsimusele. ja sellega oleme nüüd jõudnud meie päevakorra lõpule, tuleme veel selle teema juurde tagasi, meenutan, et me jätkame kell äh, neliteist kolmkümmend äh, Kreeka puudutava aruande kohta ja äh, siis räägime päeva lõpuks ka kolmepoolsest kohtumisest, aitäh!